Colleagues, um, we were... kallid kolleegid, ootasime oma paneliste, sellepärast alustame natukene hiljem. aga mul on teile ka üks teadaanne. nimelt ähm, teile jõuab ka kohe e-kiri selle kohta, et täna pärastlõunal alustame kell viisteist kolmkümmend, mitte kell viisteist null null. kordan, täna pärastlõunal alustame kell viisteist kolmkümmend ja mitte kell viisteist null null. Te saate selle kohta ka emaili. ja lisaks sellele hääletuse daati raporti osas lükatakse edasi järgmisesse esmaspäeva. järgmisel esmaspäeval kell seitseteist kolmkümmend hääletame proua Daati raporti üle, ka selle kohta tuleb email. nii et palun äh, öelge siis ka kolleegidele edasi et me ei alusta täna pärastlõunal kell viisteist null null, vaid kell viisteist kolmkümmend, täpselt kell viisteist kolmkümmend hakkame hääletama. peaks ähm, see teid ilmselt aitama, äh, palju kolleege lihtsalt ei saanud kell viisteist null null täna olla hääletusel, sest et paralleelselt jookseb väga mitmeid kohtumisi ja üritasime siis asjad ümber tõsta ja oleme edasi lükanud Taati raporti hääletuse järgmisesse esmaspäeva. ja nagu ma ütlesin e, email saadeti kõikidele laiali, aga palun kandke hoolt selle eest, et kõik kolleegid teavad. kas nüüd oleme kõik koos siin, nii et hakkame pihta? vabandan, et alustame natukene hiljem, aga nüüd saame siis pihta hakata meie väga olulise kuulamisega, nimelt uurimine seoses vangide väidetava transpordi ja ebaseadusliku kinnipidamisega Euroopa riikides luure keskagentuuri LKE poolt. minuga on liitunud siin proua Elspelt Köild ja proua Raul Karadescu Euroopa Poliitikauuringute Keskusest, proua Eva Jolie, kes on Rumeenia delegatsiooni liige ja ühtlasi ka libekomisjoni liige ja härra Crofton Black, kes on uuriva ajakirjanduse ameti liige loomulikult on see kuulamine väga oluline, see lähtub sellest tööst, mida on ära teinud meie komisjon ja kogu see uurimine sellega seoses, et mis toimus ja et kas need äh, väited, mis on esitatud Euroopa riikides LKE tegevuse kohta, vastavad tõele, on tähtis. parlament on mitu korda äh, LKE salavanglate ja üleviimiste süsteemi hukka mõistnud. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal septembris võtsime vastu resolutsiooni kümnendal oktoobril aastal kaks tuhat kolmteist ja üheteistkümnendal veebruaril kaks tuhat viisteist ja väga paljud kolleegid on osalenud selles väga olulises LKA uurimisraporti töös, eriti härra Coelho. täna me siis jätkame oma tööd äh, nii, nagu koordinaatorid otsustasid. ma ei taha asju siin äh, pikalt venitada ja annaksingi kohe sõna meie äh, paneelis osalejatele ja kõigepealt siis komisjonile ülevaade, kuhu selle tööga on jõutud, kui kaugele see uurimine on jõudnud nii äh, Ühendriikide poolt, aga olulisemgi veel, kui kaugele on jõudnud Euroopa Liidu pool ja alustame siis täna hommikul sellest, et äh, tutvustatakse meile kõigepealt äh, uurimistööd ähm, proua Elspet Kõld ja Raluka Radescu CEPSist ehk poliitika uuringute keskusest tutvustavad siis oma uuringut, nii et suur tänu, et külla tulite ja sõna on teil suur tänu, suur tänu äh, libekomisjoni esimehele, suur tänu tervele libekomisjonile ja Euroopa Parlamendile. me oleme vägagi teadlikud sellest, kui oluline on olnud äh, selle komisjoni ja Euroopa Parlamendi töö äh, selles töös, kus otsitakse vastuseid nendele küsimustele, mis on tõstatatud pärast seda, kui traagilisel kombel on õigusriigi põhimõtetest loobutud äh, terrorivastases võitluses ja et see leidis aset äh, muuhulgas ka Euroopa Liidus äh, perioodil kaks tuhat kaks kuni kaks tuhat kuus, kaks tuhat seitse. Euroopa Parlament pöördus meie poole palvega uurida seda, mis on toimunud ja kes vastutab, oli see küsimus, mis meile esitati ning paluti, et me uuriksime ka seda, mis on juhtunud või et kes on äh, olnud kaasosalised, millised riigid, millised riigiametid mitmetes liikmesriikides, kes on olnud äh, kaasatud äh, selles Ühendriikide erakorralise kinnipidamise ja üleviimisprogrammi, seda on kritiseerinud äh, ka Ühendriikide president äh, ja teised väga olulised äh, inimesed Ühendriikide valitsuses ja senatis Äh, on käivitatud väga suur uurimine selle ebaseadusliku äh, tegevuse kohta, mille eest Luure Keskagentuur ka vastutab, eriti mis puudutab inimeste kinnipidamist, inimeste transportimist, äh, Ühendriikide president on lahterdanud sinna muuseas ka piinamise ja öö, oleme siis uurinud seda, et kuidas sellele on reageerinud Euroopa Liidu liikmesriigid seoses läbi viidud äh, uurimisega, nende ebaseaduslike tegevuste puhul ja mis lähevad vastu ka meie kohustustele vastavalt inimõiguste kokkulepetele ja rahvusvahelisele õigusele. Te teate seda, et kõik liikmesriigid äh, kuuluvad äh, ÜRO piinamise vastase konventsiooni alla kirjutanud riikide hulka ja e, see eeldab seda, et tuleb uurimine läbi viia piinamissüüdistuste osas, aga tuleb käivitada kohustuslikus korras ka e, kuriteomenetlus, kui e, on tõestatud see, et meie kohtupädevuse alla minevad isikud on piinamisega tegelenud. nii et rahvusvaheline õigus kohustab meid selgelt uurimisi läbi viima aga veel, mis on oluline, äh, meil on ka kohustus äh, kaitsta ohvreid, toetada ohvreid ja äh, hukka mõista kurjategijad. nüüd, mis siis on meie uuringust välja tulnud. viimase aasta jooksul on esile kerkinud kaks väga olulist elementi kõigepealt äh, kaks äh, kohtulahendit äh, Euroopa Inimõiguste Kohtust, Al-Nashiri ja Abu Zubaida kaasused juulis kaks tuhat neliteist, mõlemad puudutasid Poola osalust, tegemist oli kohtulahenditega, mis olid äärmiselt pikad, üle saja viiekümne lehekülje ja selles lahendis siis Euroopa Inimõiguste Kohus toob välja tõendid selle kohta, et kahe mehe vastu on rakendatud piinamist ja et Poola ametivõimud on lubanud LKA-l tegutseda nende territooriumil ja et sinna loodi salajane kinnipidamiskeskus. Euroopa Inimõiguste Kohus oma lahendis ütleb, et äh, et faktid on selged ja et Poola valitsus seega ei ole täitnud oma kohustusi inimõiguste seaduse, seadusandluse kohaselt, eriti artikkel kolm, aga ka artikkel kolmteist on välja toodud. kuid see kohtuotsus näitab selgelt äh, seda, et tuleb viia läbi uurimine ka piinamise küsimustes ja äh, Äh, tuua kohtu ette need, kes vastutavad. teine oluline element, mis esile kerkis, ja mis on kaasatud siis ka meie raportisse, on äh, USA senati äh, luurekomisjoni uuring, niinimetatud Feinsteini raport, ehk teisisõnu siis Äh, uuring ähm, LKA kinnipidamise ja ülekuulamisprogrammi kohta ja see toob äh, väga kalgid äh, tõ-, faktid välja LKA tegevuse kohta ja nende piinamistaktika kohta. aga annab ka erakordselt hea ülevaate selle kohta, kuidas mängisid kaasa liikmesriigid selles konkreetses operatsioonis LKE, LKA äh, valik äh, toetuda Euroopa riikide kolleegidele, mitte äh, USA enda sõjaväe võimalustele, on selles raportis selgelt välja toodud ja seal on ka põhjendatud, miks on valitud Euroopa riigid, miks nad kaasasid Euroopast kolleegid, mitte ei ähm, lootnud ainult oma ressurssidele selle programmi alguses juba oli USA sõjaväel väga tõsiseid kõhklusi selle programmi rahvusvahelise legaalsuse üle. annan edasi äh, sõna ka nüüd minu kolleegile, kes räägib siis vastutuskohustusest täpsemalt. suur tänu! me uurisime tõendeid, äh, seda, mis esitati siis äh, parlamentaarsete, parlamentaarsete uurimiste läbi ja vaatasime konkreetsete liikmesriikide osalust äh, kinnipidamisprogrammis ja võttes arvesse uued arengud, kuivõrd äh, neli ebaseaduslikku kinnipidamiskeskust on äh, Leedus, kaks Leedus, üks Poolas, üks Rumeenias tõestatud ja Euroopa Inimõiguste Kohus on äh, langetanud oma otsuse üks äh, siis endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia vastu, kahe, kaks Poola vastu ja praegu on kolm äh, kohtuotsust tulemas Itaalia, Leedu ja Rumeenia vastu. me oleme siis vaadanud, kui suures mahus on liikmesriigid koostööd teinud LKA-ga ja öö, on neid liikmesriike, kes on aktiivselt otse teinud koostööd, on neid, kes on olnud passiivselt öö, kaasatud, näiteks öö, passiivselt on siis lubatud oma õhuruumis öö, neid lende, kus öö, vange, millega siis la-, vange transporditi, on aga ka neid liikmesriike, kes öö, jagasid luureinformatsiooni, mis viisid inimeste kinnipidamiseni, näiteks Rootsi öö, ja, või aidati siis LKA-d luureandmetega inimeste kinnipüüdmisel, ülekuulamisel ja öö, transportimisel. näiteks Itaalia, Ühendkuningriik. ja loomulikult on ka olnud neid liikmesriike, kus need ebaseaduslikud kinnipidamiskeskused olid füüsiliselt Poola, Leedu ja Rumeenia nüüd lähtudes nendest faktidest ja ametlikest dokumentidest, mis äh, Euroopa Inimõiguste Kohtu poolt äh, tõenditena vastu võeti, hakkasime me siis vaatama, kes on, kus lasub vastutuskohustus, kõigepealt liikmesriigi ja riikide ülesel tasandil ja siseriikliku vastutuskohustuse puhul vaatasime siis, milliseid uurimisi on läbi viidud äh, liikmesriikides ja praeguses uurimisfaasis ja tegelikult me uuendame siin lihtsalt kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta uurimise andmeid äh, ja sellepärast äh, me ei ole keskendunud ombudsmani uurimistele, sest neid lihtsalt pole olnud rahvusvahelisel tasandil vaatasime, mida on öelnud Euroopa Inimõiguste Kohus oma otsustega Poola osas. see on siis äh, selle kohta, millised uurimised on läbi viidud viies liikmesriigis, mille meie valisime välja kui kõige huvitavamad uuri-, uurimise alused. neli riiki, kes on olnud kaasatud, on olnud ka juba Euroopa Inimõiguste Kohtu ees, siseriiklikud uurimised on praegu hindamisel ja need maalivad väga heterogeense pildi selles osas, kuidas olid riigid kaasatud ja seotud kõikides viies liikmesriigis mis on siin ära toodud ja mis olid selle uurimise vaatluse aluseks, on poliitilised uurimised äh, läbi viidud kas ähm, täidesaatva või seadusandliku äh, võimu tasandil ja üldiselt on kõik ametivõimud ähm, eitanud seda, et nad on olnud ähm, LKE programmiga seotud, kuigi tõendid on tõestanud vastupidist kohtu-uurimised on läbi viidud samuti igas viies liikmesriigis. ning äh, praegu siis hetkeolukorrast ülevaatamiseks ütleksin, et me oleme välja toonud selle, et kõikides liikmesriigis on poliitiline uurimine läbi viidud, aga need uurimised on olnud väga erinevad, nende ulatus on olnud erinev, mandaat on olnud erinev, kahes viiest liikmesriigist, Ühendkuningriigis ja Itaalias on nii valitsus kui ka parlamentaarsed äh, organid olnud äh, sellesse uurimisse kaasatud, kohtu-uurimised on läbi viidud äh, siseriiklikul tasandil küll jah, kuid mitte ükski nendest uurimistest ei ole olnud väga tõhus, näiteks Poolas, Ühendriikides, Leedus ja Itaalias, Ühendkuningriigis, Leedus ja Itaalias on kriminaalmenetlused ähm, jätkuvalt ootel, äh, välja arvatud Itaalias, ja tsiviilsüüdistused on esitatud Rumeenias ja Ühendkuningriigis kui lubate, siis keskenduksin nüüd äh, sellele tõsiasjale, et äh, nende uurimiste puhul on olnud väga-väga äh, tõsiseid takistusi, kui me vaatame õigusriigi põhimõtteid, mille on välja joonistanud Euroopa Inimõiguste Kohus Poola vastu esitatud kaasuse puhul siis äh, võime sellest teha järelduse, et mitte üheski välja toodud liikmesriigis ei ole tõhusat uurimist läbi viidud. Nende uurimistega on olnud väga-väga äh, suuri raskuseid, põhimõtteliselt, põhimõtteliselt kahte tüüpi. kõigepealt nad ei ole olnud sõltumatud uurimised, äh, kaasatud osapooled ei ole olnud oma tööst sõltumatud ja teine probleem tõusetub sellest, et väga paljud liikmesriigid on kasutanud riigisaladuse doktriini selleks, et äh, mööda minna vastutuskohustuse täitmisest ja, ja väldisid niimoodi tõendite esitamiskohustust. järgmine slaid, palun. So we have new evidence of meil on uusi tõendeid selle kohta, et õigusriigi põhimõtetest ei ole kinni peatud üleüldsegi ei USA-s ega Euroopa Liidus ning oleme kuulnud ka, mida ütles Ameerika president, nimelt, et USA poole eh, tegutsenute jaoks on ette nähtud immuniteet, kes on osalenud ka eh, piinamistes, õnneks meil Eesti, eh, Euroopa Liidu juhtide poolt selliseid avaldusi tehtud ei ole see oleks täiesti vastupidine meie eh, poolt võetud kohustustele seoses ÜRO piinamise vastase konventsiooniga. ja oleme näinud, mil määral USA võimud piinamisega tegelesid, Euroopa Inimõiguste Kohus on öelnud, mil määral mõned Euroopa Liidu tegelased ja asutused on olnud kaasosalised ja minu kolleeg tutvustas teile ka seda, kuivõrd piiratult liikmesriigid reageerisid sellele, et täielikke uurimisi läbi viia. sellest võib ka muidugi aru saada, sest kahtlemata mõned liikmesriigid öö, äh, mõista, arvasta, arvavad, et nad tegid seda vaid selleks, et abistada ameeriklasi ja see pole mitte meie süü. vähemasti nõnda reageeriti kahe tuhande kolmanda, kahe tuhande viienda aasta öö, Äh, esimeste uurimiste osas Rootsi poolt, äh, kui asjad läksid Euroopa ÜRO konventsiooni alusel uurimisele. nagu ma juba varem nimetasin, Feinsteini raportis tuuakse välja, kuidas teised USA-poolsed asutused ei olnud valmis osalema, nagu näiteks Ameerika sõjavägi, samamoodi ka mõned Euroopa Liidu poolsed äh, asutused ei soovinud osaleda ja kui nõnda oleks olnud kõikjal Euroopa Liidus, siis ei oleks neid asju ka võib-olla juhtunud, me poleks olnud kaasosalised. kas artiklist kolmkümmend kaheksa räägime ka? kui me räägime vastutusest, siis oleme toonud välja õigusriigi põhimõtted, mida Euroopa Inimõiguste Kohus on välja töötanud ning need on väga olulised, sellepärast et on tegemist esimese korraga, kus kohus on leidnud, et Poola on rikkunud artiklit kolmkümmend kaheksa, kuna ei ole Poola valitsus täitnud neid kohustusi, mis on konventsioonis kirja pandud ning see säte nõuab, et iga riigist osapool, ähm, siis äh, harta, harta osapool annaks vajalikku teavet äh, ja tõendeid selleks, et pooleliolevas juhtumis äh, nõuetekohane uurimine läbi viia ning seda ei ole juhtunud seoses nende kohtuasjadega, mis Euroopa Inimõiguste Kohtus Poola vastu ette võeti ning tegemist on esmakordse juhtumiga, kus kohus on leidnud, et liikmesriik ei ole täitnud artiklit kolmkümmend kaheksa ja selle nõudeid ning sellest kohtuasjast leidsime siis just nimelt väga huvitava loetelu äh, õigusriigi põhimõtete kohta. uurimine peab olema äh, ametlik, kiire Äh, põhjalik, peab olema sõltumatu täitesaatvast võimust, peaks piirduma äh, ainult siseriiklike julgeoleku küsimustega ja ei saa tugineda valitsusriigi saladuse doktriinile, nii et põhimõtteliselt kui liikmesriik seda doktriini järgib, või seda, siis äh, võimudel siiski ei tohi olla täielikku otsustusõigust keelduda juur, juurdepääsu lubamisest sellistele andmetele. Need olid need takistused äh, seoses vastutusega nendes viies liikmesriigis, mille asja me uurisime. mida me siis peaksime tegema? mida? esiteks me arvame, et Euroopa Parlament peaks olema siin Äh, eestvedajaks, et Euroopa Liit teeks avalduse selliste tegevuste kohta, et öeldaks selgelt välja, milline oli liikmesriikide kaasosalus, millised olid need takistused vastutuse osas ja teiseks leiame, et peaks olema regulaarne struktureeritud dialoog vastavate Ähm, osalistega ka Ameerika Kongressis ja Senatis selleks, et infot vahetada, see oleks suurepärane vahend. selline infovahetus, mis toimus teatud asutuste vahel USA-s ja Euroopa Liidus. selline infovahetus jättis kõrvale kummagi riigi demokraatlikud institutsioonid täielikult. ja kui me niisuguse dialoogi sisse seame, siis me saaksime ka paremini teid teavitada sellest, mis on toimumas Atlandi-ülese andmete ohje öö, kohta peaks olema pandud, peaks olema koostatud professionaalne koodeks, ja ka Euroopa Kohtu lahend nõuab samasugust lähenemisviisi seoses nende inimestega, kes siis ohtu sattusid seoses nende mm, erakorraliste kinnipidamistega, see on täiesti vastuvõetamatu. Äh, liikmesriikide äh, põhiõiguste ja inimõiguste nõuete täitmist tuleks läbi vaadata perioodiliselt ka uue Kopenhaageni mehhanismi alusel me muudkui räägime sellest, et põhiõigused ja õigusriigi põhimõtted on olulised ja me teame seda sellepärast, et meie ees seisavad sellised problemaatilised olukorrad. ja lõplik soovitus on see, et peaks viidama läbi kohtu-uurimised äh, seoses nendele küsimustega, mille tõstatas Feinsteini raport, nimelt selle kohta, et CIA maksis äh, tohutuid rahasummasid liikmesriikide asutustele ega üksikisikutele, sageli ka sularahas, selleks, et nad oleksid äh, kaasosalised selles äh, erakorralise kinnipidamise programmis. ja see juba viitab ka korruptsioonile. ka Euroopa Kohtu otsuste puhul või inimõiguste kohtuotsuste puhul, kohtuotsuses selgub, et äh, suuri rahasummasid maksti näiteks välja äh, kinnipidamise koha läheduses asuva lennujaama ametnikele selleks, et äh, nad te teeksid vastavaid ettevalmistusi nende lendude maandumiseks. ning suur tänu! Thank you very much, uh, Professor Gail. suur tänu, professor Gail ja doktor Redescu et tegite kokkuvõtte liikmesriikide seisukohtadest. oleksin pidanud alguses ütlema ka seda, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembris äh, avaldatud Ameerika Ühendriikide senati uurimiskomisjoni raport oli selleks algutuseks, algatuseks, miks see töö äh, ette võeti ja see viis meid ka tänase kuulamiseni nüüd on meil järgmine kõneleja. ja see käsitleb meie komisjoni konkreetset uurimist. mina olin selle delegatsiooni liige, kes ähm, külastas ka paar nädalat tagasi Bukaresti ning proua Jolie äh, tervit-, äh, tutvustab meile siis järgmise viieteistkümne minuti jooksul, mida meie komisjoni missioon siis Bukarestis leidis suur tänu, tere hommikust! pean ütlema, et käisin sellel missioonil koos Tanjaga, Gloria Federaga ähm,, Jean Lenarsiga ja proua Manescuga. Nemad olid siis minu kaaslased sellel missioonil ning ma olin algusest peale veendunud, et koos senati raportiga, kus äh, isegi riikide nimed olid ära äh, kustutatud, aga mis viidi läbi siis äh, aja, uurivate ajakirjanikega ja Transparency Internationaliga koostöös, et sellegipoolest õnnestub meil nende riikide nimed taastada ning äh, selgus väga lihtsalt, et selles Feinsteini raportis äh, ära kustutatud riigi nimi oli tegelikult Rumeenia ning äh, ma lootsin, et inimesed äh, teevad koostööd, kuid pean ütlema, et see ei olnud sugugi nii, me kohtusime inimestega, kes ei tunnistanud sugugi, et midagi oleks sellist Rumeenias toimunud ning kõigepealt me kohtusime kodanikuühiskonna esindajatega, Äh, äh, Rumeenia Inimõiguste Assotsiatsiooniga ja kahe teise organisatsiooni esindajaga veel ning äh, uurivate ajakirjanikega. ning mida nemad ütlesid, nimelt midagi ei ole, asi ei ole kuidagi edenenud, väga raske on infot saada ja eriti murettekitav oli see, et et ka rahvas, avalikkus ei toetanud seda uurimust pärast seda kohtumist kohtusime endise Rumeenia luureteenistuse esimehega, kes oli juba andnud ka äh, Saksa pressile intervjuusid äh, ja möönnud, et selliseid kinnipidamiskohti oli Rumeenias, aga meiega rääkides ta ei olnud nii selgesõnaline ta ütles, et ta oli soostunud abistama ameeriklasi siis, kui nad palusid vastavaid kohti ja, ja ruume ja seda ta oli ka neile võimaldanud, kuid et ta ei teadnud sugugi, mis nendes ruumides toimus. samuti ütles ta seda, et tal polnud aimugi, kus need äh, ruumid või, või asukohad võiksid olla, kus ameeriklased tegutsesid. pärast seda kohtumist oli meil kohtumine äh, välisministeeriumi esindajaga, härra Morales oli kirjutanud mitmed kirjad neile selleks, et me saa-, paludes, et me saaksime külastada neid paiku, mida ajakirjanikud ja teised on toonud välja kui kinnipidamiskoht, kohad aga välisminister oli siin Brüsselis ja meid võttis vastu äh, kantsler, Euroopa asjade kantsler ning äh, tema oli, ei olnud sugugi valmis möönma, et midagi üldse Rumeenias toimus, vaatamata kõigele sellele tõendusmaterjalile, mis oli kokku kogutud ning tema ainukene märkus oli see, et et see, mis ajakirjanikud ütlevad või mõtlevad, ei ole mingi tõend ning ta ei hinnanud sugugi nende tööd, ütles vaid seda, et uurimine on käimas ning tema sellesse uurimisse sekkuda ei saa, mis on ka muidugi tõsi, aga meie vastasime ju talle, et tema on riigi esindaja ning mul ei ole tarvis mingisugust uurimist selleks, et, et teada, aga ta oli tõesti vägagi vastuoluliselt meelestatud, ta ütles, et kuna raportis nime ei ole märgitud, riigi nime ei ole märgitud, siis nemad seda ka omaks ei võta, selline hoiak siis. järgmisel hommikul kohtusime peaprokuröriga, härra Tiibirju oli tema nimi ja tema muidugi peitis ennast uurimise salajasuse taha, kuid siiski sai ta ütelda meile seda, et tal ei ole mingisuguseid tõendeid selle kohta, et härra al-Nashiri, kelle asja Euroopa Inimõiguste Kohtus parasjagu uuritakse või käsitletakse, et tema oleks olnud Rumeenias kinni peetud. ütles, mingeid tõendeid selle kohta ei ole ma ei ole eriti optimistlik, mis on selle uurimise tulemus. kui ma küsisin talt, kui palju tunnistajaid ta oli üle kuulanud või ära kuulanud, seoses selle kinnipidamiskohaga, siis sellest kõigest jäi mulje, et mingit tõelist uurimist ikkagi läbi ei viida. ja keegi ei tahtnud abistada meid ka selles, et, et me saaksime sellele kinnipidamiskohale ligemale minna. me palusime ka öö, riigisekretäriga kohtumist, aga öö, sellest keelduti ja mingisuguseid öö, põhjendusi ka ei antud. ja meie missiooni lõpuks oli meil kohtumine parlamendis, kohtusime senati kaitsekomisjoni esimehega. Nemad siis olid selle eelmise uurimise läbi viinud, mille tulemus oli negatiivne. jah, küsisime neilt, et kas nad võiksid uue uurimise läbi viia, arvestades neid uusi elemente, mis Weinsteini rep-, raportist välja tulid ning ja siis meid kuulati ära, nad ei välistanud seda võimalust täielikult. samuti pakkusime välja, et nad võiksid äh, USA senatilt paluda äh, tsenseerimata raportit äh, selles osas, mis puudutab Rumeeniat ning nad lausa lubasidki seda teha. ja ajakirjandusest oleme nüüd teada saanud, et selline taotlus ongi senatisse saadetud. see on ehk võib-olla ainukene positiivne asi, mis sellest missioonist on võimalik välja tuua Rumeeniasse. ma arvan, et peame uurimist jätkama ja ootama siis seda raportit Äh, siis mis ilma tsenseerimata versioonis meile antaks, tänan. Um, aitäh. ja nüüd meie järgmine kõneleja veel enne, kui me läheme küsimuste vastuste juurde. esialgses äh, LKA uurimuses äh, ähm, rääneti ka väga palju uurivale ajakirjandusele see oli, seetõttu see oli meie jaoks äärmiselt oluline allikas ja me kuulsime siin Feinsteini äh, raportist ja me sooviksime ka teada, mida uurivad ajakirjanikud äh, selle kohta ütlevad, nii et ma annaksingi sõna Crofton Blackile, kes on siis äh, uuriva ajakirjanduse büroost. aitäh, sellest on nüüd kümme aastast möödas, kui tuli uudis, et LKA tegutses salajastes vanglates Euroopa Liidus ning äh, sellest ajast me oleme siis selle keerulise pusle kokku pannud, äh, me oleme erinevad tükid tuvastanud, äh, nii et oleme need tükid ka õigetesse kohtadesse saanud pannud ning suur osa sellest tööst on ära tehtud ajakirjanike poolt paljudes riikides, Ühendkuningriigis, USA-s, Hispaanias, Saksamaal, Pakistanis, Rootsi, Poolas, Rumeenias ja väga palju on ära tehtud ka rahvusvaheliste organite poolt, näiteks Euroopa Nõukogu äh, vastav parlamentaarne komitee, samuti selle parlamendi äh, komisjon on, on ära teinud vabaühendused, samuti erinevad äh, õigusorganid ja ka politseiasutused Portugali, Hispaania ametivõimud on palju ära teinud ning ähm, ja me saime siis hiljuti ka ülevaate ähm, USA mm, senati komisjoni tööst, see, see raport oli siis viissada lehekülge mm, paks, seal oli ära toodud mm, palju detaile ning meil olid küll kõikide inimeste nimed kesel ka abiga nii-öelda kadusid ja meil olid ka kirjeldused selle kohta, kus neid äh, kinni peeti, kuidas neid koheldi, keda peeti nendega kinni. samuti meil on andmeid ähm, nende inimeste liikumise aegade kohta, meil on ka lennuajad ja lennukohad äh, ja meil on teada, kuhu need inimesed viidi ja samuti me teame ka, kuidas neid äh, lende korraldati, kuidas nende eest maksti, kui palju nende eest maksti. ja me oleme saanud tunnistusi ristküsitlustest äh, mis tõendasid, et need lennud olid korraldatud just selleks, et vange transportida. ja me oleme ka näinud, kuidas need, need, nende lendude sihtkohti varjati, me teame, millised olid tegelikult nende lendude ähm, sihtkohad, samuti me meil on tunnistusi ka piirivalvelt, ka lennujaamade töötajatelt ähm, selle kohta, kui need Ähm, lennukid maandusid. ja lisaks sellele meil on ka USA senati raport, mis ähm, ka äh, toetab igat äh, neid tõendeid, mis me oleme saanud teistest allikatest ja ma peaksin ütlema, et see senati raport on tõesti olnud äh, väga heaks koostööelemendiks ning ning tänu paljude inimeste tööle, kes on keskendunud ühele või teisele elemendile, on, nad on teinud äh, eraldi tööd, äh, keskendunud äh, erinevatele elementidele, aga sellegipoolest ähm, kogu seda süüdistust ennast ei ole pandud kahtluse alla, vaid me oleme saanud aina rohkem tugevamaid tõendeid. jaa kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal see parlament tuli välja oma esimese resolutsiooniga ning äh, järgnevad raportid on ainult kinnitanud seda, mis resolutsioonis kirjas on. nii et ähm, LKA kahe tuhande kahe, kahe tuhande teisest aastast kaks tuhat kolm siis on lende läbi viinud Rumeenias, äh, Leedus veebruaris kaks tuhat viis kuni märts kaks tuhat kuus. ja nendes vanglates ja meil on ka äh, Ehm, väga selgeid kirjeldusi selle kohta, mida seal tehtud, ehm, nimelt ehm, millised on need piinamismeetodid. näiteks päraku kaudu toitmine, mida viidi läbi Rumeenia kinnipidamiskohas ja me et ka teame, et LKA maksis miljoneid dollareid nende äh, riikide ametivõimudele, kes äh, aitasid neil tegevusi läbi viia. ja mul paluti, et ma räägiksin ka ajakirjanduse rollist nende sadade tõendustükkide kogumisel, aga ma sooviksin rääkida ka nende tõendite loomusest ja ka kahtlustest, mis on seotud nende tõenditega äh, tõstatatud. inimesed on kahtlustanud seda, kuidas tõendid on kogutud, nimelt et seda on erinevate meetodite alusel kogutud, ka ajakirjanduslikke meetodeid kasutati ja seetõttu nad leidsid, et seda ei, neid tõendeid ei saa tõsiselt võtta, sellepärast et neid on kogutud ajakirjanduslikke meetodeid kasutada, aga, aga see on nagu te teate ja, ja ka kuulsite, siis Euroopa Liidus paljud ametivõimu esindajad on endiselt sellisel seisukohal ja endiselt öeldakse, et tegu on meediaspekulatsioonidega, tegu ei ole kinnitatud tõenditega. ja, ja ka ühes pressiteates öeldi, et oluline on öö, ähm, vältida selliste öö, ähm, valetõendite jõudmist ähm, avalikkuse ette. aga me peaksime ka arvestama sellega, et Euroopa Liidu Inimõiguste Kohus on juba tunnistanud seda, et äh, erakorraline üleandmine, salajane kinnipidamise programm on aset leidnud, meil on ka kaks kahte kohtulahendit isikute puhul ja, ja Poolas äh, aset leidnud ähm, tegevused kohtu sõnul on ka väga täpselt äh, kinnitamist leidnud ning äh, Poola osas kohus leidis, et äh, leidis konkreetseid detailseid äh, tõendeid ja et nendest tõenditest piisas ähm, Poola süüdistamiseks ning samasugune, samasuguseid ähm, tõendeid, mis olid sama järjekindlad ja põhjalikud, leiti ka Leedu ja Rumeenia osas ning paljud süüdistasid, et see on lihtsalt ähm, meid nii-öelda ähm, suitseva relvaga äh, vehklemises. USA valitsus hiljuti ütles, et tal, tal on neliteist tuhat äh, fotot ähm, LK tegevustest, aga öeldakse, et et need fotod tegelikult ei muuda midagi, sellest ei piisa. ja samuti äh, Poola puhul näiteks ametivõimu esindaja ütles, et teil, tal isegi ei piisa fotodest, tema soovis saada äh, tugevamat tõendeid ja, ja kui ma küsisin ta käest, et äh, kas te teadsite, et äh, kas te ka nägite neid äh, vange, keda Leedus kinni peeti, siis ta ütles, et ma ühelgi neist kinni, käest kinni ei pidanud, et kuidas ma siis tean, et neid siin kinni peeti. ja oluline on kohtutega koostöö, sellepärast et samas kui ühest, ühe kohtu tegevusest ei piisa, aga kolme kohtu tegevusest on juba suurem abi ja kui me arvestame üldpilti, siis äh, me näeme, et äh, süüdistus on äh, siiski vägagi tugev ja see olukord, kus me praegu oleme, on järgmine, et faktid, et LKA Leedus, Poolas, Rumeenias ähm, kinnipidamiskohti pidas, et ta aitas ja et need riigid aitasid ka isikuid ähm, igasuguse läbipaistva menetluseta ähm, kinni pidada ja üle anda ja transporta on olemas. me peaksime küsima, miks Euroopa asutused ähm, on tekitanud sellise äh, seadusliku vaakumi ja samuti on äh, üritanud ennast õigustada meedias igal pool mujal. nii et see äh, ülesanne ei ole sugugi nendele asutustele liiga keeruline ja kindlasti mm, ma ei, ei leia, et nad oleksid kuidagi eelise olukorras, aga sellepärast, et nad peavad ju ka palju keerulisemate ülesannetega hakkama saama. praegu nad üritavad näidata, LKA ei pidanud salajasi kinnipidamiskohti Euroopa Liidus. nüüd, mis puudutab seda ähm, salategevust LKA ja Euroopa Liidu riikide vahel, on tegelikult vähem keeruline see on palju keerulisem ja isegi palju äh, võimatum vaadata neid äh, erinevaid tõendeid, mis äh, avalikkuses olemas on, andes neile hoopis uus ähm, sisu, nimelt et, nimelt et rajatised olid olemas, raha maksti, aga vange ei transporditud, et proovige seda tõestada. Leedus prokuratuur ütles nad väitsid Euroopa Kohtu ees, et LK lennukid tulid Leetu selleks, et teha seal ei midagi. ja mis puudutas rajatisi, siis nad ütlesid, et see on täiesti võimalik, et LK äh, ehitas lihtsalt äh, konditsioneeritud laoruume ja ja maksis sadu tuhandeid ähm, selleks, et Leedule selleks, et äh, tegelikult need lennukid midagi väärtuslikku sinna ladudesse ei tooks, nii et see on väga kummaline väide. ja kui me vaatame natukene süvitsi, siis me teame, et on olemas äh, sadu äh, sõltumatuid fakte selle kohta. nimelt need faktid puudutavad erinevaid arveid, ähm, mis on USA valitsuse poolt koostatud ja nende eesmärgiks oli vangide, mitte erinevate väärtuste, ähm, väärtuslike kaupade transport nii et me peame ka endale ja teistele küsimuse esitama, miks need Euroopa ametiisikud äh, ei soovi tunnistada seda, mis on ilmselge. sellepärast, et USA on ju seda tunnistanud, mitte ainult tunnistanud, vaid nad on ka sadu äh, lehekülge tõendusmaterjali tootnud. ja me peaksime küsima, miks Euroopas äh, on lihtsam väita mingeid absurdsusi, isegi kui kõik teavad, et see ei ole tegelikult tõsi nii et see on tegelikult LKA salavangid, vanglate tõeline müsteerium ja mitte see, kuidas, kus, millal äh, see juhtus, see on kõik teada, tõeline müsteerium on hoopis see, et kuidas on võimalik, et, et meie parlamentaarsed äh, asutused äh, ei suuda silmitsi seista selle tõsiasjaga, et kõik see aset leidis, aitäh. Thank you very much, Mr Black um.... aitäh, härra Black. ja nüüd kolleegid sõna saavad äh, kolleegid, kes sõna soovivad võtta ja ka teised. ja me oleme ka äh, Poola, Ühendkuningriigi, Leedu äh, rahvusparlamentidest kolleege siia kutsunud, aga paraku neil oli teisi ametikohutusi ja ka Leedu parlamendi riikliku julgeoleku ja kaitsekomisjoni endine esimees ähm, härra Anusauskas on lubanud, ta vastab küsimustele kirjalikult nüüd. proua Žuli, ma tegin äh, ühe vea, nimelt ma ütlesin, et Euroop-, äh, Transparency Europe um, uuris seda, millised lennukid äh, läksid kuhugi, aga tegelikult oli see ikkagi Amnesty International, kes selliseid tõendeid leidis ja seda uurimist läbi viis, nii et pange see kirja meil on äh, nüüd ainult mõned minutid veel küsimuste-vastuste jaoks, mul on väga palju äh, sõnavõtusoovijaid. nüüd kõigepealt saab sõna härra Voits, palun. Mr Voit. Mr Voit, please go ahead. ja, ich bedanke. härra Voit, ja aitäh. suur tänu mulle sõna andmast ja mul on terve rida küsimusi. see uurimiskomisjon on tõesti suurepärast tööd teinud, suurepärase tulemuse saavutanud, aga me peaksime vahet tegema sellel, mis puudutab USA-d ja, ja mis meid, eurooplasi, puudutab. USA president on süüd-, hukka mõistnud kõik need tegevused, see on küll tore, aga see ei ole vastuvõetav, kui ta samal ajal Ähm, teatab, et ähm, Ameerika kodanikud on ähm, puutumatud. et me peaksime ka vaatama, mida me, kuidas me ameeriklasi menetleme, kui öeldakse, et on neliteist tuhat fotot, on arveid, on äh, sadu tõendeid, siis äh, ka USA kodanikele tuleks ka karistusi Äh, kohaldada. loomulikult äh, me ei saa neid äh, vahetult karistada, aga me saaksime vähemalt neile sissesõidukeelu kehtestada. nüüd, mis puudutab eurooplasi, siis ma leian, et Safe Harbori lepinguga oleme me esimese osalise võidu saavutanud, nimelt et me ei tee kõike ameeriklaste soovi järele, aga ameeriklased peaksid ka arvestades erinevate teiste läbirääkimistega, TTIP-i ja teiste läbirääkimistega, ka kontrollima seda, mil määral nad on üldse tõsiseltvõetavad äh, läbirääkimispartnerid. aga mulle tekitavad äh, pigem muret need viis liikmesriiki, kes siin kogu tegevust blokeerivad ja kes ei soovi teiega koostööd teha. meil on olemas ka Euroopa vahistusmäärus, see tähendab, et iga eurooplan-, eurooplast võib viia ühte nendest viiest liikmesriigist, kus ta arvatavasti siis sallitakse piinamist, seda ka varjatakse ja, ja kõikide nende neljateistkümne tuhande fotode, arvete, sadade tõendite äh, puhul oleks ka väga hea, kui need süüdistatavad saaks ka nimeliselt ära tuua ja kui nende vastu saaks alustada uurimist selliselt, äh, et ähm, jõutaks ka süüdistuseni et kas ollakse juba jõudnud nii kaugele, et on leitud ka need isikud, kelle vastu viies liikmesriigis saaks um, uurimist alustada. proua Komes, palun. jah, me ei räägi siin mitte ainult vastutusvõime puudumisest, vaid me räägime Euroopas, vaid me räägime ka piinamisohvritest, mõned neist on ka Euroopas, näiteks need, kes olid Guantanamos ja mitu Euroopa riiki nõustusid äh, neid USA taotlusel vastu võtma. ja mina äh, kohtusin inimesega, kes kaheksa aastat, oli kaheksa aastat Guantanamos, siis vabastati ja ja vii-, ja nüüd ta on Ungaris täiesti kohutav, kohutavates tingimustes, nimelt sellepärast, et äh, tal ei ole dokumente, ta ei, ei saa mm, tööd ja tal ei ole isegi elupaika antud ja me isegi ei räägi kõikidest nendest traumadest, mida ta koges selle kaheksa-aastase kinnipidamise ja piinamise ajal. ja isegi üks endine LKA agent väitis, et, et et eba, seadusliku äh, äh, menetluse käigus tekkis ka siin ohvreid nii Euroopa Liidus kui ka USA-s ja Sabrina de Suuser näiteks, kes soovis oma mainet puhastada, Portugal ja ameeriklane, kes tegutses Itaalias, oli LKA agent seal Itaalias ka süüdi mõisteti nii et äh, väiksed kalad püüdi kinni. aga suured kalad jäeti lahti, nii et äh, Itaalias näiteks äh, teabeteenistus, vastavad ametivõimud, aga ka USA vastavad ametivõimude esindajad jäeti sellest süüdistust välja. ja mina sooviksin härra Crofton Blackilt küsida, et vaatamata kõikidele nendele tõenditele, mis meil on, et äh, me ikkagi näeme, et paljud liikmesriigid äh, ei soovi vastata. ja mul on kahju, aga see on tõesti tohutu ähm, viga ja, ja see ka näitab, kuidas meie ametiasutused ähm, äh, inimõigusi ähm, ja õigusriigi põhimõtteid järgivad, aga sellel on ka selline Euroopa äh, vinkel. ja viimase ähm, kümne aasta jooksul meil oli siis komisjoni president härra Barroso ja tema oli peaminister sellel ajal, kui hakati neid piinamislende läbi viima kaks tuhat kaks aasta alguses. ja mina süüdistasin teda koos meie prokuröriga ma süüdi, ma esitasin konkreetsed süüdistused äh, tema vastu äh, selle kohta, et ta on olnud kaasosaline nendes tegevuses ja ma, ma tõin ära nimed. ja ka, ja ka ähm, äh, tollane ähm, ja ka tollane äh, poli-, äh, Portugali valitsuse liige, kes praegu on muuseas meie peaministri nõunik ka, tegeles äh, nende lendudega, aga samas sinna ei käinud ainult lennud, vaid olid ka ähm, merealused hõlmatud. ja kõik see on nüüd kinni mätsitud. ja ta oli ka Euroopa Komisjonis kümme aastat, härra Barroso oli siis kümme aastat komisjoni president ja see ähm, ka võib-olla näitab kui vähe tegelikult Euroopa valitsused soovivad äh, tunnistada, et ähm, nad olid kaasosalised ja lihtsalt äh, varjatakse kõike, äh, öeldakse, et nemad ainult vastutavad. ja samas oli see ju ka tema vastutus, härra Barroso vastutus alles sellel ajal, kui ta oli ka komisjoni president. kolleeg Kutšika, palun. suur tänu härra esimees. mul on jäänud mulje, et äh, Euroopa äh, poliitikauuringute keskuse esindajad ütlesid oma sõnavõttudes äh, palju erapoolikuid asju. miks ma seda ütlen, et nad ei ole olnud päris erapooletud? see uurimine, mis läbi on viidud äh, viies liikmesriigis, keda kritiseerite, mina olen ka seda asja uurinud. aastal kaks tuhat üheksa ähm, viis Carlos Coelho poolt juhitud meie komisjoni komis-, meie komisjoni äh, meeskond läbi ähm, palju uuringuid nendes liikmesriikides ja ütles, et äh, liikmesriikide poolt käsitlusele võetud äh, kasutusele võetud meetmed olid äh, õigustatud, teie keskendute ainult aga Euroopa Inimõiguste Kohtu lahenditele ja LKA enda dokumentidele, te lä-, te ei võta arvesse puudutatud liikmesriikides tehtud uuringuid, näiteks Poola puhul. ma ei ole nõus sellega, et äh, Poola ei ole täitnud äh, kohtulahendit, äh, sellepärast et eelmise aasta oktoobri kuus Poola ise pöördus kohtu poole mitmetel põhjustel. kõigepealt Poola valitsus käivitas uurimise oma poolt, äh, mis oli täiesti vastavuses par-, Euroopa Parlamendi nõudmistele nii vormilt kui ka sisult. seda nõudis äh, Poola valitsuselt ka Poola rahvas ning äh, selles uurimises tehti mõned väga selged järeldused. see isik, kes juhtis aastal kaks tuhat kaks Poola luureagentuuri, vast-, tema vastu siis ehit-, esitati süüdistusi. ja esitati talle konkreetne süüdistus pärast seda uurimist. asi on selles, et äh, Poola valitsus äh, pöördus ameeriklaste poole selleks, et lisatõendeid saada. Need, kes olid valitsusest juba lahkunud, nemad ei pea enam esitama tõendeid selle kohta, mis toimus ameeriklased aga keeldusid äh, sellest teabepäringust ja nad vastasid, äh, et nad ei tee Poola valitsusega selles küsimuses koostööd. Nad ei, ei aita kaasa tõendite äh, väljaselgitamisel, kes vastutas mille eest ja millal. Poola valitsus vastutab muidugi selle eest, et Äh, Poola territooriumil oli see kinnipidamiskeskus, kus neid jubedusi ellu viidi, sealhulgas ka piinamist, aga otsus selle kohta, kes vastutab, on midagi muud. ja edasi. Teie lähete mööda vas-, tõsiasjast, et osa vastutusest, juriidiline vastutus on üks asi, aga äh, kaasas käib selle asjaga ka poliitiline vastutus poliitiline vastutus, see oleks pidanud lase, las-, lasuma presidendil ja peaministril, kes mõlemad aga ka oma vastutuse kanda võtsid, sotsialistide valitsus oli tollal ametis ja nad kaotasid võimu pärast neid sündmusi ja ei ole ka kunagi äh, suut-, ei ole ka suutnud pärast seda nüüd võimu taastada. Poolas on kogu tänu sellele asjale Poola sotsiaaldemokraadid väga kehvas äh, seisus ja on seega võetud äh, täiesti selgelt poliitiline vastutus toimunu osas. nii et ühelt poolt on Poolas survet avaldatud inimõiguste kaitsele ja rakendamisele ja teisalt on võetud ka poliitiline vastutus selgelt. ja ma arvan, et äh, te peaksite natukene täpsemalt, ettevaatlikumalt äh, ja ausamalt äh, tegema oma avaldusi, kui te infot jagate, selles osas, mis puudutab siis liikmesriikide poolset tegevust ja inimõiguste seadusandlusest kinnipidamist. Te rääkisite ka artiklist kolmkümmend kaheksa info edastamise Äh, konventsioonist, jah, see kohustus on, aga seda kohustust ei ole täidetud, sest ameeriklased ei edastanud seda informatsiooni. härra esimees sekkus, ma vabandan, et võtsin teilt mikrofoni ära, kuid me peame kuidagi hoidma oma kuulamise ajaraamides ja Sofi Inentvelt. suur tänu, härra esimees. üsna pea, paari nädala pärast nüüd möödub kümme aastat sellest, mille esimesed tõendid äh, LKA piinamiste e, ülesead-, ebaseadusliku üleviimiste kohta Washington Postis äh, Human Rights Watchi kaudu esile toodi kümme aastat ühelt poolt on mul hea meel ja isegi kerge uhkustunne, et Euroopa Parlament sellest asjast kümme aastat juba on rääkinud, teisalt aga on see ausalt süda, ausalt öeldes südant lõhestav, et kümme aastat hiljem ei ole keegi võtnud vastutust, mitte keegi. täna äh, tuleb Hollandis, minu koduriigis, välja raport MH kuueteistkümne allalaskmise kohta, kus eelmisel aastal hukkus kolmsada inimest ja kõik on nõus, et äh, vastutus, tõe väljaselgitamine, kurjategijate kohtu ette toomine, et need on ju rahvusvahelise õiguse nurgakivid. miks siis see selle juhtumi puhul nii ei ole, miks? kas sellepärast, et me tegime kurjategijatega koostööd, kas sellepärast, et me ise need olime, kas äh, enesekriitika ei ole ka demokraatia õigusriigi põhimõtte alustala? miks siis on ometi läinud nii kaua, nii kaua, enne kui keegi võtab vastutuse? miks me kardame endalt ebamugavaid küsimusi küsida? üks äh, kõige suuremaid liitlasi äh, selles programmis oli üks äh, kurikuulus härra Assad, Süüria oli üks äh, peamine sihtkoht ameeriklaste jaoks, sest et Süürias osati inimesi ilusti üle kuulata. täna on Assad meie vaenlane. miks neid küsimusi ei küsita ja miks me äh, maadleme siin selliste detailidega nagu, et kas konkreetne pusletükk on tõestatav kohtus või on just selge, mis toimus ja mul on kõrini nendest aruteludest, kus räägitakse kogu selle asja detailidest ja üksikasjadest. on tagumine aeg, et Euroopa võtab oma kohustuse kanda ja et need inimesed, kes selle asja taga on, kohtusse jõuavad. sest et kui me seda ei suuda tagada, siis me kaotame igasuguse moraalse autoriteedi, kui meil seda üldse on, me kaotame igasuguse usaldusväärsuse ja ma loodan, et vaatamata sellele, et inimesed siin ka silmi pööritavad praegu, kui ma räägin ja itsitavad siin, arvan ma siiski, et äh, tasub uskuda Euroopa Liitu kui vabaduse, demokraatia ja õigusriigi kantsi aga et äh, me seda ka oleksime tulevikus, äh, peaksime me sellest asjast ikka ja jälle rääkima, garanteerima selle, et tuleb see päev, kus need inimesed, kes on süüdi, jõuavad kohtusse, aitäh! suur tänu, härra Lopes Aguilar! suur tänu! ka minul on mõned küsimused härra Blackile, kes on esindatud siin paneelis ja esindab siin uurivat ajakirjandust ja tänaseks on meil kõigil äh, mingisugune seisukoht pärast äh, aastaid kestnud äh, uurimisi, pärast äh, libekomisjoni tööd äh, selle kohta, mis toimus. libekomisjon on tõendeid taga ajanud ja, ja nende tõendite taga seisvat tõde. selles inimõigusi puudutavas asjas me oleme üritanud tagada selle, et sellist asja enam ei juhtuks, aga on mõned konkreetsed punktid, mille osas minu meelest teie seisukohad võiksid olla valgust heitvad meie jaoks. kõigepealt, kõik need uurimised läbi on viidud. kui palju olete kohtunud nende inimestega, kes on olnud kinnipeetavate seas äh, mida te teate nendest inimestest, kes on olnud piinamise ohvrid, salajase kinnipidamise ohvrid? Need inimesed, kellel ei olnud mitte midagi pistmist terroristlike rühmitustega, kes ei olnud terroristid, kes ei ole olnud äh, nende kuritegude taga, kellel ei olnud mitte mingit pistmist äh, selle terrorivastase võitlusega, mida siis väidetavalt kasutati põhjendusena ja veel, äh, nii palju kui teie teate, kas sõlmiti mingisugune kokkulepe, kus nähti ette mingisugused hüvitised äh, nende inimeste jaoks, kes olid nendes riikides kaasatud kogu sellesse praktikasse. riigid, kellel ei olnud mingisugust äh, rolli terrorivastases võitluses, kas mingisuguseid, kas liikusid pistised äh, või midagi taolist. ja veel, nii palju kui teie teate, kuhu pandi siis äh, vastutuskohustus? me ju teame, et isegi nendes riikides, kes olid äh, osalejariigid, ei teatud äh, ka kõige kõrgemal tasandil äh, sellest, mis tegelikult toimus, isegi valitsuse liikmed ei teadnud. kus siis see, milline tase oli siis see riknenud tase nii-öelda, kas luureagentuurid, ministrid, kaitseministrid, peaministrid, bürood, kus, kes siis vastutas lõppkokkuvõttes? mis te arvate? suur tänu, härra Koeiu. suur tänu, härra esimees. suur tänu meie tänastele külalistele. mul ei ole mitte ühtegi küsimust, kuid tahaksin teha mõned märkused. kõigepealt äh, tuletaksin meelde, et kuidas see asi üldse Euroopa Parlamendis äh, käima läks alguses mõned inimesed äh, neid süüdistusi ei uskunud, nad korrutasid, et Ameerika Ühendriigid on demokraatia riik, nad lähtuvad õigusriigi põhimõtetest ja selliseid asju selgelt ette ei võta. ja me kuulasime üle ka ühe äh, meie töös sekkus ka üks äh, tunnistaja, keda me ei olnud öö, tegelikult tunnistajaks kutsunud, äh, nimelt äh, George W Bush, äh, kes ütles, et selliseid asju pole olnud, kinnipidamiskeskuse üleviimisi. nüüd on meie ees aga senati raport, kus Ameerika Ühendriikide senat tunnistab seda, et piinamist on kasutatud, nii et me ei räägi enam sugugi mitte süüdistustest, vaid me räägime faktidest ja me peame ka faktidest lähtuvalt tegutsema. Portugalis on üks ütles, et kui äh, õli äh, segada veega, siis oliivõli äh, alati jääb pinnale hulpima, nii nagu tõde, ja see tõde selgub kindlasti ja pinnale kerkib ühel hetkel, aga me ei peaks lihtsalt käed rüpes seda momenti ootama, vaid ise seda tagant hoogustama ja sellepärast ma tahaksin tänada meie komisjoni ja kõiki, kes meid on aidanud selles töös, selles tõe väljaselgitamise töös, me ei saa jääda ajaloo taha ootama mitte ainult sellepärast, et tõde väärib äh, äh, äh, tunnistamist, vaid sellepärast, et kui me teame seda, mis tegelikult juhtus, saame me vältida seda, et sarnased asjad või täpselt needsamad asjad korduvad väga paljud inimesed töötavad selle eesmärgi nimel, vabaühendused, Amnesty International ja Human Rights Watch, ajakirjandus, rahvusvahelised ametivõimud, sealhulgas ka kohtuvõim ja ma tahaksin siinkohal rõhutada seda, kui äh, suure töö on ära teinud äh, Armando Spataro Itaalias ja loomulikult meie parlament. ma arvan, et täna küll enam keegi ei saa eitada seda, mis äh, juhtus ja me peaksime sellest lähtuma. ja ma olen nõus sellega, mida ütles Sofii Inentveld me peaksime leidma lahendused, millega need inimesed, kes on süüdi, tuuakse kohtu ette. aga me peaksime ka poliitilisel tasandil oma töö ära tegema. mida siis teha? ja minu meelest tuleks äh, keskenduda kahele asjale, kõigepealt me ei tohi loobuda äh, loobuda nendest aruteludest ja, ja meie komisjon ja parlament ei kavatse nendest aruteludest loobuda. aga me peaksime samuti jääma tõendite juurde. meie parlament on äh, võtnud vastu terve rea konkreetseid soovitusi Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide jaoks, rahvusvaheliste organisatsioonide jaoks ja ma arvan, et me peaksime nüüd kogu aeg äh, hoidma silma peal sellel, kas meie soovitustest lähtutakse või ei. ja kui äh, ne, neid ei järgita, siis miks? ja kõige olulisem küsimus ongi, et miks? ja kui me sellele miks küsimusele leiame vastuse, siis äh, saab pilt äh, ka paljudes teistes aspektides palju selgemaks. suur tänu, järgmisena kolleeg Manescu. suur tänu, härra esimees. ka minul on mõned märkused libe delegatsiooni visiidi kohta Bukaresti. ja alustan sellest, et Rumeenia ametivõimud tervitasid seda visio-, visiiti, nad äh, olid valmis meiega kohtuma, välja arvatud minister, kes äh, visiidi ajal oli Brüsselis ja härra Iliescu, endine Rumeenia president, äh, ka samuti ei saanud meiega kahjuks kohtuda kõik teised, kõik teised ametivõimud äh, kohtusid meie delegatsiooni liikmetega ja see tegelikult jättis väga hea ja positiivse äh, mulje selle kohta, et Rumeenia ametivõim on valmis dialoogiks. Rumeenia äh, on nii Euroopa Liidu kui ka NATO liikmesriik ja seda ei tohi unustada ja me oleme alla kirjutanud piinamise vastasele konventsioonile ning hoiab peab kinni inimõiguste ja õigusriigi põhimõtetest. ja minu meelest ei tohiks siin küll alustada sellest äh, eeldusest, et äh, Rumeenia ametivõimud teadsid nendest kinnipidamiskeskustest ja on seda varjanud. ma arvan, et me peaksime siiski jääma tõe juurde ja faktide juurde. Te ütlesite ka, et aastal kaks tuhat kaheksa äh, järeldas äh, Rumeenia oma raportis, et kinnipidamiskeskusi Rumeenias äh, ei ole tõendite kohaselt ja tõesti see nii on, tõendeid tollal ei olnud, nüüd pärast USA senati raportit, isegi kui seal ei viidata Rumeeniale USA senati raportis, jätkuvad need süüdistused. ja minu meelest on meie huvides äh, ja Rumeenia huvides see tõde tõesti välja selgitada sest nende süüdistuste pidev õhus hoidmine ei aita kedagi. me peame teadma, mis tegelikult juhtus ja sellepärast äh, ongi Rumeenias praegu see kohtuprotsess äh, käivitatud. Te kohtusite ka meie peaprokuröriga, nii et äh, läbipaistvus on tagatud, kuid loomulikult tuleb jääda ka selle piiridesse, et mida on võimalik üldse öelda käimasoleva kohtumenetluse kohta. nii et me peaksime siiski hoidma tasakaalu ja jääma õiglaseks, kui me räägime sellest, et kas ametivõimud on meiega koostööd teinud või mitte. me ei taha kedagi süüdistada, vaid me tahame siiski välja selgitada tõe. ja, ja praegu minu meelest seda tasakaalu me ei ole hoidnud ja peaksime seda tegema nüüd ähm, see uurimine, mille te läbi viisite, see on huvitav, aga nagu ütles ka üks kolleeg enne, et äh, minu meelest te olete algusest peale eeldanud, et äh, teil on tõendeid, mida teil tegelikult ei ole veel. meie tavaliselt toetame ametivõime, kes on käivitanud kohtumenetlused me tahame, et nad käigus hoitaks ja oleme neid äh, toetanud täies mahus, me ei taha neid sugugi mitte ainult süüdistada ja tahame, kui keegi on tõesti vastutav Rumeenias, äh, ta ka tuua kohtu ette. aga kuni seda ei ole juhtunud, tahaksin mina siiski olla aus ja vaadata näkku faktidele. ma kordan USA senati raportis ei ole Rumeeniale viidatud ja mind huvitaks ennastki see, kas äh, on mingisuguseid tõendeid kellelgi selle kohta, et see nii siiski oli, suur tänu. tänu, ma tahaksin, et ei jääks aega ka vastusteks, keegi kindlasti vastab. viimane kõneleja liikmete poolt on proua Pagatatandua. suur tänu, härra esimees. ma olen täiesti nõus äh, härra Inendeldi ja Coelhoga. karistamatus oleks kõige hullem lahendus. see õõnestaks meie institutsiooni usaldusväärsust ja neid väärtusi, mis on äh, õigusriigi aluseks meil asjade varjamine ei ole mõistlik, me oleme juba jõudnud nii kaugele ja tuleb minna lõpule. me peame oma soovitusi ikka ja jälle kordama. nüüd minu küsimus, kas meie dialoog äh, Ameerika Ühendriikidega, kas meie komisjonil on plaanis saata lähetus sinna selleks, et me tunneksime neid inimesi, ma olen uus saadik, võib-olla te olete seal juba käinud aga igal juhul ma tahaksin tunnustust avaldada nendele kolleegidele, kes on aastate lõikes äh, seda tõe otsimist äh, elus hoidnud, see on väga oluline, kui me tahame vältida seda, et sellised asjad korduvad, aitäh! suur tänu ja nüüd annan sõna uuesti siis meie paneeli liikmetele, äh, me oleme tõesti jäänud ajast oluliselt maha aga minu meelest on oluline, et kõik saaksid oma küsimused ära küsida ja andsin kõikidele nii palju kõneaega, kui nad soovisid. on väga tähtis teema, me peame oma esialgse uurimise tänaste faktidega äh, seda võrdlema, neid kahte, ja ma paluksin, et võib-olla meie äh, panelistid piirduksid viie minutiga, sellest ei piisa kindlasti, aga siiski juba pool on võib-olla proua Kild räägib mõlema külalise eest ma tean, et viiest minutist ei piisa, aga võib-olla saate hakkama. suur tänu, suur tänu kõigile kõnelejatele tõesti väga huvitavate tähelepanekute eest. mul on kaks konkreetset asja, mida tahaksin mm, vastusena teile ütelda seoses selle kriitikaga, mida siin ka tehti seoses raportiga. esimene on see, kas me oleme õiglased nende liikmesriikide suhtes, keda kritiseeritakse. osutaksin vaid sellele, äh, ühele tõendile, mida Euroopa Inimõiguste Kohus pidas asjakohaseks äh, ja mida ta siis Al-Nashiriga seoses äh, märkis. nimelt, kuidas LKA leidis Poola luureasutuse, kellega asju arutada ja kellega kokku leppida selles, et avatakse äh, selline kinnipidamiskoht ja et lennud sinna viivad. ja tõend, mida siis kohus pidas asjakohaseks koh-, otsusesse lisada, oli see, et LKA lei-, uuris just, valis just Poola sõjaväeluure, sellepärast et see oli ainukene luureasutus Poolas, kellel puudus demokraatlik järelevalve. ma arvan, et see näitab seda, millised on demokraatia probleemid äh, ja mäletate äh, ühte teist raportit, mis me valmistasime teie jaoks, see puudutas just nimelt järelevalve luureteenistust üle. see on tõesti oluline, kui selline võimas äh, liitlane õõnestab demokraatlikku vastutust. see ei sobi meile Euroopa Liidus ning me peame sellele vastu astuma. teine asi, millele ma tahaksin osutada, äh, on asi, mis toimus kakskümmend aastat tagasi. ühe liikmesriigi siseministeeriumis oli probleem, nimelt äh, seoses terrorismi ohuga üks rühmitus luureasutuses, kes võimaldas, võimaldas Euroopa Liidu liikmesriigi sees niisugust öö, surma öö, otsuseid täide viiva üksuse loomist. kui see info teatavaks sai, siis valitsus kukkus ja kohtu asi puudutas kõiki asjaosalisi, sealhulgas ka vastavat ministrit ning paljud inimesed läksid vangi, sealhulgas too siseminister, kes vastutas selle eest. see riik on väga öö, oluliseks pidanud öö, õigusriigi põhimõtteid ja loomulikult te teate, tegemist on Hispaaniaga. suur tänu! ma olen liiga palju aastaid äh, sellega tegelenud ja me oleksime kindlasti kuulanud veel palju rohkem sellest, aga tahaksime tänada selle väga põhjaliku raporti eest, olgu kas te nõustute sellega või mitte, ja ka varasema töö eest, mis te olete teinud meie komisjoni jaoks, suur tänu. suur tänu, et tulite täna siia ning järgmisena Eva Jolie, mm, sinu vastused ma arvan, et me e, oleme loomulikult rahul sellega, et Rumeenia mm, esindajad võtsid meid vastu, välisminister ei saanud meid vastu võtta, tal olid oma põhjused selleks, aga ma ei saa siiski varjata seda asjaolu, et mind väga häirib see, et need inimesed, kellega me kohtusime, ei olnud valmis isegi analüüsima neid tõendeid, mis viimase kümne aasta jooksul on nii paljude inimeste poolt kokku korjatud. ja isegi ma tean, et senimaani, kuni Feinsteini raportit ei ole avalikuks tehtud, siis õnnestub neid kõike eitada, aga see on väga vilets suhtumine, nad riskivad ajaloo ees. Äh, selles mõttes, et need inimesed, kes ei olnud seotud asjaga põhjustel, mis nad ekslikult arvavad, äh, on seotud nende liitlastega ja selle salalepinguga ja ka see aga see salaleping on ameeriklaste endi poolt ju nüüd rikutud, aga nemad ikka kardavad kõnelda. nii et sellepärast ma kutsun kõiki selle parlamendi liikmeid, kes ei ole veendunud eh, nende tõendite tugevuses ja arvavad, et nad saavad selle lihtsalt need kõrvale lükata, sellepärast, eh, vaatamata sellele, et nad on meie ette toodud ülikooli professorite, eh, ajakirjanike poolt, kes on pühendanud oma elu äh, meie julgeoleku ja demokraatia tagamisele. ma võin korraldada kohtumise teiega, proua Manescu, ja kutsun teid äh, minu ja härra Blackiga kõnelema, nõnda et me saaksime teile tõendada, äh, näidata kõiki neid andmeid nende lennukite kohta, kes maandusid Bukarestist, tulles Marokost, lennades edasi Kabulisse võib-olla siis äh, te mõistaksite ja näete, ja saaksite siis ka ise aru, et teie ei saa äh, sek-, ole nende hulgas, kes seda operatsiooni varjama hakkavad. suur tänu, Eva, ja suur tänu, et lühidalt tegid. ning järgmiseks annan sõna siis härra Blackile. püüan ka hästi lühidalt teha. tahtsin teha vaid paar märkust. esiteks, mis puudutab Poolat võimud on kuidagi häbistatud selles mõttes, et ameeriklased pöördusid nende poole abipalvega ja muidugi ameeriklased, muidugi raske on keelduda abi äh, taotlusest, aga ma arvan, et Poolal on tegelikult olemas kõik info, mis neil on tarvis ning on ka loogiline ja õige öelda, et Poolal on olemas oma luure asutustes andmed selle kohta, mida nad tegid. kui neid andmeid ei oleks, siis on ka raske äh, mõista, miks peab olema mingi info üldse salajaseks tehtud. arvatavasti on küllalt palju infot äh, Poolas olemas selleks, et oma eneseuurimine läbi viia ilma selleta, et tugineda ameeriklaste abile, mida võib-olla kunagi ei saadetagi. siis konkreetsemad küsimused härra Lopeselt puudutab inimeste arvu, keda kinni peeti nendes vanglates, see ja inimesed, kelle, kellel ei olnud mitte mingisugust pistmist terrorismiga, väga raske on sellele küsimusele täpselt vastata, sest kuigi senati raportis on kakskümmend kuus inimest üles loetud sellist, sellist inimest, mida CIA ise on siis äh, määratlenud nõnda aga muidugi me ei tea, mida iga konkreetse isiku puhul LK mm, terrorismina silmas pidas. ja sada üheksateist inimest mainitakse veel selles raportis ja kolmandik nendest on umbes üldse kadunud, nii et me ei oska mitte midagi nende kohta ütelda. raport on muidugi ainult kokkuvõtlik raport, äh, mis koondab kuus tuhat lehekülge, kokku, võtab kokku kuus tuhat lehekülge salajaseks tunnistatud raportit ja seal, ma kujutan ette, on iga isiku kohta olemas oma peatükk, aga meil nende kohta ei ole midagi teada, vaid ainult see kokkuvõte, kokkuvõttes mainitute kohta. üks inimene, keda näiteks mitu päeva ei lastud magama jääda ja ja tema ülekuulaja LKA-s nimetas seda tohututeks hallutsinatsioonideks, tema nimi on ka teada, ta oli Rumeenias kinni peetud ja temal ei olnud mingisugust tegemist terrorismiga näiteks siis teised küsimused, nendel on ka, ma kardan, raske vastata. ega me iga riigi kohta täpselt ei tea, mil määral erinevad, mis tasemel oldi teadlikud sellest, mis toimus. no Poolas näiteks tollane president ja peaminister on avalikult tunnistanud, et nad olid sellest teadlikud. Rumeenias oleme näinud teatud omaksvõttu, aga siis jälle eh, keelduti seda tunnistamast Äh, Leedus president Adamp, kus kinnitas, et tema ei teadnud midagi sellest, teisalt aga senati raportist ilmneb, et äh, enamasti teadsid päris paljud ametnikud sellest, näiteks USA välisministeeriumi ja nende Euroopa Liidu valitsuste vahel toimus kommunikatsioon, siis nõnda ei saa olla, et ei ole nüüd kedagi, kes sellest midagi äh, teadis, aga seda muidugi tuleb siis veel uurida ja mis puudutab raha, see küsimus, mis te esitasite raha kohta, selge on raportist see, et raha maksti igale riigile, keda seal mainiti, Rumeenia sai üle kaheksa miljoni dollari, me täpset summat ei tea teiste riikide kohta, aga kulujutte on olnud, ühel juhul näiteks öeldi lihtsalt, et suur raha, kast, aga kuhu see raha läks, kellele see anti, mille eest, Äh, LKA kutsus seda partnerluse toetuseks, no kut-, mõelge, mis te tahate sellest. ja veel lõpetuseks. me võime ju arutada selle üle, mida tõend täpselt tähendab ja mis see kon-, millises kontekstis tõendeid kasutatakse, aga lõppude lõpuks on nii, et ei ole Äh, võimalik äh, mitte, äh, tähendab, ei ole mingit muud võimalust, et see koht, mida seal Feinsteini raportis nimetatakse, et see koht ei olnud Rumeenias, ikka oli, kui vaatate neid lepinguid, lennu, marsruute, kõike seda infot, mis on olemas ja ma püüdsin seda ka oma tänases ettekandes teile selgitada peab olema mingisugune, välja mõtlema mingisuguse tõelise äh, imaginaarse universumi äh, selle kohta, et need asjad ei juhtunud seal nendes riikides, mida me arvame, nii et see, see riik, millest juttu seal raportis oli, ei ole mingit kahtlust, et see on ikkagi Rumeenia, suur tänu. suur tänu, härra Black, tahaksin tänada kõiki meie paneliste suurepärase panuse eest, tänan ka kallid kolleege sõnavõttude eest ning läheme kohe järgmise osa juurde. Äh, Helen Duffy kahjuks ei saanud täna tulla, nii et mm, paluksin siis meie järgmised äh, panelistid siia kohale tulla ja senikaua, kuni nemad siia ilmuvad, mainiksin ka äh, sidusrühmi, kellest me rääkisime, tahaksin eriti tänada VKE-sid, kes olid seotud selle esialgse uurimisega ja Feinsteini järgse uurimisega samuti, äh, Open Society ja Amnesty International olid nende hulgas colleagues, um, we proceed with our second panel. lugupeetud kolleegid, me läheme oma paneeliga edasi ja äh, meie esimene ettekandja on äh, härra Armando Spataro, tema on praegu äh, pea, on proku-, prokurör Torinos ja ta on olnud ka Milanos olnud ning ta on olnud seotud ka siis kahekümne kolme isikuga, kelle osas on uurimisi tehtud seoses SELK tegevusega. palun, härra Tataru. Sono... aitäh. Teie kutse on tõesti väga austusväärne ja mul on väga hea meel, et ma saan täna jälle siin Euroopa Parlamendis olla, ma sain viisteist minutit kõneaega ja selle tulemusena ma pidin loomulikult äh, ka otsustama teemade osas, äh, mil, mida ma käsitlema hakkan. ma olen juba tihti kirjeldanud seda, äh, seda, kuidas Abu Maar vahistati, te seda ka teate, seda ka Coelho, härra Coelho esimeheks olemise ajal komisjoni raportites ähm, arutati, nii et ma, seda te kõike teate. aga nüüd asja enda juurde. kuidas kõik toimus? Äh, libekomisjoni suurepärases ähm, raportis oli mõningaid väikseid äh, vigu. nimelt need et ähm, neid süüdimõistetutel ka kliente ei ole mitte kakskümmend kaks, vaid kakskümmend kuus, nimelt tuli veel üks kohtuotsus, äh, mis siis suurendas seda ähm, süüdimõistetud ameeriklaste hulka äh, kahekümne kuuele. ja me ei nõustunud sellega, et äh, diplomaatilist puutumatusega saab siin arvestada. ja üks karabineer kes tunnistas, et tema ka äh, oli kaasosaliseks kinnipidamisel, tema vastu on ka süüdi, süüdistus esitatud. ja ka üks ähm, ajakirjanik, kes ei tegutsenud päris nii, nagu äh, härra Black ähm, sai ka süüdistuse. samuti on olid meie tegevuse tulemuseks väga paljud erinevad äh, süüdimõistmised ning Milano apellatsioonikohus ähm, ka kehtestas kõrgema karistuse kui ameeriklased äh, ja ka see kohaldus ka viie teenistuse mm, liikme ähm, puhul. aga ma teeksin lühikese kokkuvõtte. põhiseaduslik kohus ütles, et see esialgne otsus eh, ei kehti, sellepärast et eh, kassatsioonikohus eh, on teinud teise otsuse, põhiseadus seda, põhiseaduslik kohus seda ka hiljem mõistis hukka, siis kakskümmend kuus ameeriklast mõisteti süüdis ja nende isikute vahel on ka erinevusi ja itaallastest ametiisikuid ei vabastatud süüdistusest, lihtsalt viidati ähm, salastatusele, ametisaladusele. nii et ma arvan, et see info on jõudnud tegelikult kõigini asi ei ole selles, et äh, me peaksime tegevusi õigustama, sest et äh, ka me peame ju tagama ka õig-, äh, kodanike õigused, aga mis puudutab riikliku, ähm, riiklikke saladusi, selle kontrolli, samuti justiitskontrolli, poliitilise tasandi kontrolli, seda, selles osas me peaksime süüdistusi esitama. nüüd, mis puudutab ähm, Euroopa vaatevinklist, siis ma pean ütlema, et Euroopa Parlament on ähm, teinud väga suurepärast tööd, mul on väga hea meel selle üle ja Abu Maar on nüüd ka lõplikult ähm, süüdi mõistetud ja seda siis äh, terroristliku tegevuse eest ta mõisteti vangi kuueks aastaks. kui teda ei oleks röövitud, oleks ta olnud ähm, Ähm, oleks seda kinni peetud koostada äh, kaasosalistega ja arvatavasti oleks ta nüüdseks juba oma karistuse ära kandnud. nii et me peame leidma tasakaalu ähm, justiitsasutuste nõudmiste vahel, kes peab paika panema vastutused ja ja me peame tagama ka nende isikute õigused, äh, kellele kohaldub, ähm, äh, kohalduvad ka salastatuse sätted aga kui siin tekib vastuolusid, siis ähm, tekib konflikte äh, täidesaatva justiitsvõimu vahel. Itaalias on meil õigusakt aastast kaks tuhat seitse ja isegi peale Abu Mari röövimist äh, sellega tegeleti ja meil on kaks ähm, teenistust ja Itaalia äh, reformid näevad äh, tavaliselt sellised välja, et reformi tulemusena lihtsalt äh, agentuuride nimesid muudetakse. niisiis, meil on kaks teenistust, agentuuri, mis tegelevad ähm, riiklikul tasandil salastatud küsimustega, selle kohta on olemas meil ka konkreet-, see on ka konkreetselt defineeritud, nii et see võib puudutada erinevaid dokumente, dokumente, mille avaldamise saab keelustada ja see on seotud näiteks ka julgeolekuga, kaitseküsimustega, nii et seda salasadust saab kehtestatakse algus kümneks aastaks, seda saab pikendada kolmekümne aastani. ja loomulikult tuleb siis ka siin arvestada kokkulepetega, mis on sõlmitud teiste riikidega. nüüd paraku on Itaalias olukord selline, et Itaalias küll õigusaktid on suurepärased, aga äh, samas äh, haldustasandil need õigusaktid kuidagi õõnestatakse. niisiis, kahe tuhande seitsmenda aasta õigusakt ütleb, et äh, nendest sätetest on välistatud majanduslikku laadi saladused, aga Prodi valitsus võttis ka kaubandussaladused äh, õigusakti sisse. nii et see, millest me algul lahti saime, tuli jällegi tagaukse kaudu tagasi. nüüd, mis puudutab äh, kontrolli järelevalvet, siis meil on äh, poliitiline kontroll ja justiitskontroll. poliitiline järelevalve, sellega tegeleb siis ka parlament, seal on selles järelevalvekomisjonis on siis nii valitseja partei kui ka opositsioonipartei liikmed ja selle komisjoni esimeheks on opositsiooni äh, partei liige. ja sinna, kui tegu on äh, riigisaladusest kinnipidamise rikkumisega, siis see võidakse ära kuulata ka peaminister, aga see, see komisjon saab parlamendile äh, esitada teatisi selleks, et saaks käivituda poliitiline kontroll, ka valitsus saaks tegutsema hakata. kohtutel on vaja tõendeid. tõendid, mille tulemusena saab riikliku saladuse kõrvaldada ja samuti saadakse kohtusse pöörduda sellisel juhul, kui leitakse, et tuleb kasutada tõendeid, mis tegelikult on riiklikult salastatud. nii et Abu Mari juhtum viimaste valitsuste ajal äh, on käsitlemist leidnud alates äh, aastast kaks tuhat seitse, nii et Prodi valitsuse ajast kuni Rensi valitsuse ajani on seda küsimust arutatud, uuritud ja Itaalia teabeteenistuse seaduses on kindlasti ka tõendeid teabeteenistus kindlasti ka tõendeid eh, erinevate juristide tegevuse kohta, niisiis. milliseid tõendeid meil on, on eh, näiteks ka telefonikõnede pealtkuulamisi, erinevaid dokumente paljudel juhtudel kasutati ka konfidentsiaalsuse sätet äh, selliste tõendite puhul. ja see puudutas, see puudutas vahetevahel ka selliseid küsimusi, mis olid seotud näiteks korruptsiooniga, nii et on keeruline ka aru saada, kuidas see on seotud riikliku äh, saladusega. aga niisiis valitsuse liikmed äh, Prodi valitsuse ajal ähm, alati viidati riiklikule saladusele ja niisiis Itaalias, nagu ma ütlesin, on küll väga head äh, õigusaktid, aga ähm, on puudusi nii poliitilises kontrollis kui ka, ka ähm, kui ka justiitskontrollis. nüüd äh, viimane konflikt Monti ja Leta valitsusega äh, tekkis ehm, siis, kui ehm, väideti, et riikliku ehm, saladuse alla võib praktiliselt kõik käia. ja kassatsioonikohus, kohust sunniti põhiseaduslikku kohut kritiseerima, nii et siin on erinevaid eriarvamusi eri astmekohtute vahel ja see on vägagi oluline tegur ja mina kutsuksin Euroopa Parlamenti üles, et kõik tehtud äh, uurimised, mis meil tehti, ka äh, kõikidesse keeltesse tõlgitakse. tegu on väga olulise infoga Abu Mari juhtumi osas ja tegu on äh, korrektse infoga. nii et kõike, mida on väidetud, on siin kirjas siin viidatakse ka erinevatele poleemilistele küsimustele, ma siin kuulasin ära ka proua Komeši ähm, äh, kõne, ta rääkis ka proua Sessusast, nii et me oleme tõesti Itaalia äh, luureteenistuste tippametnikud äh, süüdistuse esitanud neile, neile on osadele ka süüdistus esitatud, nii et ma ei ole küll sotsioloog ega poliitik, me ei hakka siin mõõtma, millised on, millised ametnikud, kes on süüdistuse saanud, on olnud väiksemad kalad või suuremad kalad, et meie oleme lihtsalt uurimist alustanud kõikide osas, kelle puhul me oleme seda vajalikuks pidanud. ja Itaalia ei ole kunagi nõustanud taotlustega, mille sisuks oli üleandmine Feinsteini raportis. Nendel lehtedel, mis on avaldatud, ei viidata aga Abu Maavi juhtumile, kuidas see võimalik on? ma juba ütlesin, et kakskümmend kuus LKA ametnikku on süüdi mõistetud Itaalias on esitatud ka äh, armuandmispalved, äh, ühele juba ka positiivselt vastati ja, ja seoses selle äh, kohtulahendiga on veel ähm, armuandmispalved esitatud. nii et siin üht-teist on ära tehtud. ja nüüd viimane osa minu ettekandest siin on ka äh, huvipakkuv äh, näha, kuidas äh, libe komisjon on erinevaid resolutsioone ja dokumente käsitlenud. väga huvitav oli see, mida ütlesid proua Enfeld ja härra Coelho. nimelt praegu on kätte jõudnud ajahetk ja siin ma räägin ka kodanikuna Euroopa Parlamendilt ka midagi muud nõuda, nii et Europarlament on tõesti teinud väga suurepärast tööd, aga ma sooviksin, üritan selgitada, mida ma silmas pean kaheksateist resolutsiooni Euroopa Parlamendi, Euroopa Nõukogu poolt äh, leidsin. ja siin on ära toodud kakskümmend kolm äh, kohtulahendit, äh, kus on ära toodud ka parlamendi seisukoht ja siin viidati ka juba Euroopa Inimõiguste Kohtu lahenditeni, et kolm pool kuud tagasi tuli ta välja oma otsusega. ja sellest on kümme aastat möödas, kui Washington Post äh, avaldas info LKA tegevuse kohta, kuidas ta Al-Qaeda liikmeid äh, salajastesse kinnipidamiskohtadesse transportis. meil on olemas ka Faberi raport parlamendi ähm, vastavast uurimiskomisjonist ja seal viidati ka artiklile seitse Euroopa Liidu toimimise lepingust. Äh, samuti äh, on seal käsitletud sanktsioonide küsimust, äh, kui Euroopa Liidu väärtustest kinni ei ole peetud, ka see on kirjas resolutsioonis, stigmaati resolutsioonis ja ma arvan, et sellele on oluline viidata ka mm, Euroopa Kohtu Safe Harbori kohtulahendi valguses. oluline on see, et läbimurre ka poliitilisel tasandil toimuks. me näeme, et mm, õigus jääb jalule ja siin see kohtulahend ka näitab, mm, millistest väärtustest me ei tohi loobuda ei majanduslikel, poliitilistel, siseriiklikest huvidest lähtuvalt äh, või rahvusvahelistest huvidest äh, lähtuvalt. olukord ei saa muutuda selliseks, et äh, jätkatakse vaikimist piinamiste puhul, siin ei saa viidata lihtsalt riiklikule saladusele, nii et see tuleb välja sellest kohtuotsusest ja ka teistest lahenditest. ja veel nüüd paar sõna Itaalia viie valitsuse kohta, kes ähm, asjasse puudusid, kes alati riiklikule saladusele viitasid Abu Mari juhtumi puhul. Need valitsused pöördusid ka põhiseadusliku kohtu poole, mis siis äh, ka uurimise lõpuni viis. et mis on kõikide nende tegevuste tulemuseks? Te olete juba mm, äh, mõnda aega jälginud äh, neid sündmusi, tegevusi, mis meil aset on leidnud, et kui meie parlament tegutsenud ei oleks, siis me ei oleks kaugemale jõudnud. nii et parlament peab ka edasi jääma siin ähm, äh, eesrindlaseks juht, juhtrolli endale võtma nende uurimiste ja selle teema käsitluse osas, ka oluline on siin Euroopa Nõukogu kaasata meil on vaja sel-, tugevat Euroopa Parlamenti. aga Euroopa Parlament on tugev, aga peaks veel tugevam olema. sest ähm, ta peab, Euroopa Parlament saab äh, tagada tema valinud Euroopa kodanike õigused ainult sellisel juhul, kui me peame kinni kõikidest äh, lepingutest siin juba on piinamise vastast konventsiooni mainitud ja sellest konventsioonist tuleb ka kinni pidada ning üksteist september kaks tuhat viisteist tehti ülesandeks resolutsioon edastada ka Euroopa Nõukogule ja komisjonile, mitte ainult lugemiseks, vaid ka selleks, et nad võtaksid midagi ette, kohaldaksid meetmeid ja see, kes on rikkunud põhiõigust, Äh, väärtusi, need tuleks tõesti nurka suruda ja vastutusele võtta ja seda peaks tegema mitte ainult parlament, vaid ka nõukogu ja komisjon. ja ma näen teatavat ähm, sidusust Euroopa tasandi äh, parlamendi liikmete vahel, kes neid olulisi väärtusi säilitada tahavad, aga ka Itaalias on ähm, sama, näiteks ähm, härra Saab-, Fava ütles äh, sama ka Itaalias, mida ta on öelnud ka ähm, Euroopas. ja lõpetuseks, eile president Mattarella kõneles ka Euroopa Parlamendis ning äh, ta ütles, et me peame tagama, et Euroopa väärtused, sallivus, demokraatia, põhiõiguste kaitse säiliksid, need on põhjused, miks meie kontinent on ka nii turvaline rändesurve, samuti rahvusvaheline terrorism ei tohiks äh, selles olukorras midagi muuta, meie väärtustes midagi ei muuta. härra Mattarelli viitas äh, ka sellele, mis sai äh, ähm, PNR andmetest, aga me ikkagi peame kaitsma ka Euroopa kodanike andmeid eraelu puutumatust ja seda ma soovisin teile öelda, ma soovin teile palju edu. me peame kaugemale minema, meil ei ole vaja mitte ainult süüdistusi veeta, meil on vaja ka mehhanisme, mis toimiksid selliselt, et liikmesriigid, riigid peaksid kinni ka rahvusvahelistest lepingutest, konventsioonidest ja peavad olema sanktsioonid, kui nad seda ei tee. Mm, natukene pikemalt rääkisin, kui mul oli lubatud. sellest ei ole midagi. väga emotsionaalne sõnavõtt. Te ei rääkinud mitte ainult sellest, millest me palusime teil rääkida, Abu Omari juhtumist, vaid äh, rääk-, andsite ka laiema tausta kogu sellele asjale, rääkisite härra Coelho uurimisest ja nii edasi, kõik see, millest te täna rääkisite andis meile väga hea ülevaate sellest, millele me peaksime nüüd keskenduma ja minu meelest see oli väga-väga teretulnud, nii et suur tänu teile. professor Duffy, meie järgmine kõneleja, kahjuks ei saanud osaleda meie kohtumisel, teatas sellest viimases minutil ja seega saab sõna meie viimane kõneleja Amrit Singh, kes on äh, riikliku julgeoleku ja äh, terrorismivastase võitluse eest vastutab vanem ohvitser ähm, avatud ühiskonna õigluse algatuses ja ta on läbi viinud siis uuringuid äh, sellel teemal ja proua Singh, teil on sõna. Mhm. suur tänu, äh, mul on väga hea meel, et äh, mul on võimalus täna siin kuulamisel sõna võtta. see kuulamine ise on väga teretulnud ja loodetavasti Euroopa Parlament jätkab äh, oma tööga ja nõuab äh, vastutuskohustuse võtmist ähm, LKA äh, ebaseadusliku tegevusega seoses. võib-olla taustaks paari sõnaga minu kaasatusest sellesse asja, ma olen selle asjaga tegelenud nii Ühendriikide aspektist vaadatuna kui ka Euroopa aspektist vaadatuna. ma olen asjaga tegelenud aastast kaks tuhat üks ning lisaks äh, sellele olin ka Globalizing Torture uuringu üks autoritest ehk äh, piinamise üleilmastamine ehk teisisõnu heitsime siis pilku sellele, kes tegid koostööd LKA-ga piinamis- ja ebaseadusliku üleviimise osas. lisaks sellele olen äh, Al-Nashri nõunik Euroopa Kohtu juhtumis, ma olin härra Al-Nashri nõunik Poola vastu esitatud äh, kaasuses, me võitsime selle kaasuse kahekümne neljandal juulil äh, eelmisel aastal kohus äh, siis ka revolutsiooni otsuse tegi ja ma olin tema nõunikuks ka Rumeenia vastu esitatud süüdistuste puhul. ja kõik eelmises paneelis ütlesid täiesti õigesti, et Poola ja Rumeenia vastu käivitatud kaasused on osa ühest ja samast äh, tõendite kogust ja on osa seaduslikust infrastruktuurist äh, või juriidilisest infrastruktuurist, äh, millest lähtutakse LKA tegevuse uurimisel Euroopas. nii et kohus on võtnud kaks Äh, väga suurt otsust, äh, kõigepealt üks Makedoonia vastu ja kaks otsust Poola vastu ühel ja samal päeval võeti need lahendused vastu, kus nii Makedoonia kui ka Poola pannakse siis vastutama nende osaluse eest äh, LKE tegevuses. Need lahendid on väga olulised, kuivõrd loovad õigusliku pretsedendi edasiseks eh, ja läbi nende keelatakse siis eh, liikmesriikide tegevus nende ilmselgelt ebaseaduslike eh, tegevuste osas on nüüd veel küsitav see, kui palju liikmesriigid peavad kinni kohtulahendist ja üldse riigid. vaatame, mida siis Makedoonia ja Poola valitsus kavatsevad teha, kas nad viivad läbi uurimised nii, nagu kohus oma lahendis nõuab mõlema puhul, nii Makedoonia kui ka Poola puhul oli kohus seisukohal, et valitsused eh, ei olnud täitnud oma kohustust eh, uurimine läbi viia nii, nagu seda näeb ette Euroopa konventsioon. nii et ma tahtsin need faktid eh, lihtsalt kõigepealt välja tuua. on väga tõsiseid küsimusi. lisaks veel sellele kohtulahendile, et mida see tähendab kahe tuhande viieteistkümnenda aasta märtsis äh, Strasbourgi Euroopa Nõukogu ministrite äh, nõukogu avaldas tõsist muret al-Nashri äh, osas, sellepärast et ta on praegu kinni peetav Guantanamo, Guantanamo Bay's ja teda ohustab surmanuhtlus. ma pööraksin teie tähelepanu sellele, et need äh, salajased kinnipidamised äh, ja üleviimised ei puuduta mitte ainult Euroopa konventsiooni kolmandat artiklit, vaid ka Euroopa konventsiooni teist äh, artiklit, mis puudutab surmanuhtlust. Al-Nashri versus äh, Poola puhul leidis kohus, et artiklit kaks on konkreetselt rikutud, sest et Poola aitas kaasa Ühendriikidele transportides härra al-Nashri Poola territooriumilt ära ja et äh, ohustas teda seega surmanuhtlusega äh, sõjakohtu ees. ja sama on ka äh, al-Nashri versus Rumeenia puhul, nii et kohus ei uuri praegu mitte ainult Rumeenia territooriumil salajast kinnipidamist ja piinamist, vaid ka seda, et kui suures ohu, ulatuses Rumeenia valitsus tegi koostööd Ühendriikidega nende kodanike transportimisel Rumeenia territooriumilt välja. nii et need äh, kaasused on mõlemad väga olulised ja ma kutsuksin parlamenti üles nendele tähelepanu pöörama. me räägime siin väga tõsistest äh, Euroopa konventsiooni ja rahvusvahelise õiguse rikkumistest. nüüd aga senati raport eelmi-, eelmise paneeli äh, liikmed äh, kinnitasid ikka ja jälle, et äh, on täiesti selge see, et Poolal see salajane kinnipidamiskeskus oli ja on täiesti selge, et selline keskus oli ka Rumeenias ja et on tänaseks kinnitatud ilma igasuguse kahtluseta, et selline keskus oli ka Leedus. tegemist ei ole tõsiasjaga ja faktiga, mida on kinnitanud ajakirjanikud vaid see on leidnud kinnitamist ka Maadri raportis ja korduvates avaldustes, mille on teinud Strasbourgi Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik ja äh, äh, ka härra Toomas Hammerberg, kes kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta märtsis edastas toimiku, kus äh, oli tõendid Rumeenia salajase kinnipidamiskeskuse kohta, ta edastas selle ka Rumeenia prokuratuuri ja sellele ei vastatud Rumeenia poolt nii et on väga oluline minu meelest äh, vaadata seda, millised on kogu selle asja öö, äh, faktid, kuidas on sellele reageeritud e,. e proua Eva Jolie äh, märkused laiemas kontekstis öö, on, on väga olulised, et mida Rumeenia on teinud, Rumeenia eitab kogu aeg kõike ja me oleme ka Euroopa Kohtusse esitatud taotluses dokumenteerinud selle, et järjepidevalt on Rumeenia ametivõimud eitanud seda, et nende territooriumil oli salajane äh, LKA vangla ja see on loomulikult oluline faktipõhiselt, see pidev eitamine, vaatamata sellele, et tõendid on äh, selged, äh, mida on kinnitanud senat, mida on äh, kinnitanud senator Martini kaks raportit, mida on kinnitanud Euroopa Nõukogu, ei ole lihtsalt enam äh, tolereeritav ja vettpidav. aga mis on veel oluline, on see, et pidevalt äh, eitades luuakse kontekst, kus Rumeenia on näidanud seda, et nad ei ole valmis läbi viima tõsiseltvõetavat uuringut ja e, seda kohus ka Poola juhtumi puhul väga selgelt ütles. E, oluline ei ole see, mida ütleb Rumeenia valitsus täna või homme, vaid me peame keskenduma ajaloole, et mida nad on öelnud pikema aja jooksul. ja mitu korda on e, eelmise paneeli külalised öelnud ja on öeldud ka varem, et see tõsiasi, et Rumeenias salajane kinnipidamiskeskus oli, sai selgeks juba aastal kaks tuhat viis Human Rights Watchi ja Washington Posti poolt. kui te nüüd vaatate öö, seda, mida Rumeenia valitsus on öelnud pärast öö, seda öö, kuupäeva, siis nad on kogu aeg seda eitanud ja see tähendab seda, et neil ei ole tahet mingisugust uurimist läbi viia. ja seega mis nüüd peab edasi saama, on see, et Al-Nashri versus Poola kohtulahend nõu annab selge suunise, et Rumeenia on täpselt samamoodi nagu ka Poola rikkunud Euroopa konventsiooni. ja loogiline järeldus on siis tõesti see, et Rumeenia on seda konventsiooni rikkunud ja Euroopa Parlament peaks sellest tõsiasjast lähtuma nüüd faktid seoses Rumeeniaga. Need on väga selgelt äh, välja toodud mitte ainult senati raportis, vaid nii, nagu ütles härra Black ka juba enne seda, kui senati raport välja tuli. Euroopa Kohtu eksperthinnang, äh, senaator Marti ja teiste äh, tunnistajate põhjal kinnitasid, et Rumeenias selline vangla oli ja see otsus äh, avaldati juba juulis kaks tuhat neliteist, enne seda, kui avalikustati äh, senati raport ja me nüüd teame ja see on fakt, et äh, LKA kinnipidamiskeskus Rumeenias avati kahe tuhande kolmandal aastal, suleti novembris kaks tuhat viis ja nii nagu kohus leidis, et on äh, võimatu, et Poola ei teadnud seda, et nende territooriumil LK vange peetakse, on äh, ka võimatu, et Rumeenia valitsus ei teadnud, et nende territooriumile vange toodi ja sealt ka välja viidi. ja äh, senati raportis on selged tõendid selle kohta, mis seda tõestavad, seal on selgelt öeldud, et Rumeenia sõlmis kokkuleppe Ühendriikidega äh, salajase vangla avamiseks nende territooriumil ja seal on selgelt ka öeldud, et Ühendriikide valitsus maksis olulise rahasumma rohkem kui kaheksa miljonit dollarit Rumeenia ametivõimudele. kui tõesti nii oli, et rumeenlased sellest mitte midagi ei teadnud, kuidas siis on võimalik, et äh, senati raportis viidatakse kokkuleppele, kuidas on võimalik, et äh, senati raportis on toodud suured äh, miljonid dollarid rahasummad välja, mis on edastatud Rumeenia ametivõimudele. nii et on tõesti väga tõsised küsimused selle kohta, et mida see niinimetatud uurimine Rumeenias üldse uurib ja ma veel lisaksin, et seda uurimist ei avatud kuigi Euroopa Kohtu kohus seda nõuab, et tegemist oleks äh, kriminaalõiguse ko-, äh, kohaselt läbi viidud uurimisega, kuivõrd tegemist on artikkel kolme rikkumisega ja nõutakse, nagu ma siis ütlesin, kriminaalmenetluse käivitamist. aga seda ei avatud enne, kui härra al-Nashri äh, mais kaks tuhat kaksteist oma taotluse kohtusse esitas ja al-Nashri versus Poola äh, Ehm, kohtulahendis ütleb kohus väga selgelt, et äh, riikidel on kohustus iseseisvalt läbi viia uurimise, kui äh, selline juhtum esile kerkib ja vähemalt juba novembrist kaks tuhat viis selline juhtum esile oli kerkinud. ja Rumeenia valitsus teatas juba enne kahe tuhande viiendat aastat, et nende territooriumisse vangla oli, sest nad olid sõlminud kokkuleppe Ühendriikidega selle kohta nii et kui me hakkame vaatama, mida tegelikult äh, teati, siis tuleb mõista seda, et äh, juba Rumeenia valitsuses oli inimesi, kes teadsid, et selline asi aset leidis. on võimatu, et nad seda ei teadnud. ja ma lõpetaksin sellega, et rõhutaksin seda, mida väga paljud äh, täna on juba öelnud nimelt, et on ilmselged tõendid, mille kohaselt äh, Poolas, Rumeenias ja Leedus äh, salajased kinnipidamiskeskused olid ja et äh, terve rida teisi liikmesriike oli, tegid koostööd luurekeskagentuuriga, avades neile oma õhuruumi või jagades nendega luureandmeid või teistmoodi ja sellepärast on ülioluline, et Euroopa Parlament jätkaks oma tööd selles küsimuses, annaks endale mandaadi ja ressursid äh, töö jätkamiseks ja äh, nõuaks vastutuskohustuse võtmist nende häbitute, selgete äh, õigusriigi põhimõtete rikkumiste vastu. suur tänu, proua Sing! Thank you very much. suur tänu! nüüd siis küsimused, kõigepealt härra Koljo. Muito obrigado, Sr. Presidente ähm.. suur tänu. tahaksin tänada meie külalise esinejaid nende ettekannete eest. härra Spataro ju ka teab seda tööd, mida mina teen ning mulle näib, et tema uurimine öö, äh, öö, äh, oli väga märkimisväärne selle kohta, mis Euroopas toimusid. parlamendi uurimisi ei olnud, kohtulikke uurimisi ei olnud, aga aga kui härra Spataro Mm, äh, võttis asja ette, siis vähemasti selgus, et immuniteet ikkagi ei kehti kõikide suhtes ja need, kes rikuvad seadusi, inimõigusi rikuvad, nendel, sellega kaasnevad ka tagajärjed. sellepärast oli meil ka hea meel näha, kuidas härra Spataro inimõigusi kaitses ja õigusriigi põhimõtteid. ma kutsuksin kõiki üles tähele panema seda, mida härra Spataro ütles. mul ei ole midagi, ma ei ütle midagi selle vastu, mida tema ütles, aga paljugi sellest, millega me tegeleme, ei kuulu meie mandaadi alla, näiteks riigisaladuse äh, küsimused äh, ja selle, mille, mille taha varjatakse Äh, selliseid rikkumisi ja paljudel juhtudel sellega ei võeta midagi ette. meie komisjon on paljudel juhtudel võtnud üles need küsimused, mis puudutavad järjekindlat järelevalvet äh, julgeolekuteenistuste, luureteenistuste üle mõnedes riikides pole üldse sellist järelevalvet, mõnedes on natukene. mõnedes riikides aga on asjad paberil kenad, aga neid ellu ei viida muidugi on liikmesriigi pädevuses otsustada, kuidas äh, julgeolekuteenistuste üle järelevalvet korraldada, aga me peame siin liikmesriikide parlamentidega tegema koostööd, kuulama nende kogemusi, me oleme teinud ka parlamendis uuringuid selleks, et neid erinevaid traditsioone võrrelda. aga kaugemale minemine tähendaks seda, et me oma mandaadi e, ka lubatud ületame. E, jah, e, õigusriigi põhimõtteid tuleb täita, see on õige, tuleb tegutseda seaduse piires ja sellepärast ei saa ka paluda, et parlamendiliikmed oma mandaati ületaksid. ei saa teha seda, mille jaoks meil voli pole. suur tänu, proua Komes järgmisena uh,. I am also uh, in, in admiration of the work done. minagi uh, imetlen seda tööd, mida härra Spataro Itaalias on teinud ja kuidas see oli oluline selleks, et me mõistaksime, kuidas need asjad käivad. ja ma olen eriti tänulik ka selle eest, et ta tuli nüüd siia, et osutada seda, et kuritarvitused või riigisaladuse kuritarvitamine ei lubagi nüüd vastutust, äh, kohustust täita. Carlos Coelho just ütles praegu, et see pole meie töö, meie mandaadi raames otsustada seda, kuidas äh, kasutada seda järelevalvet, aga meie ülesanne kindlasti on öelda meie valitsustele, et nad kuritarvitavad riigitala, riigisaladuse põhimõtet, et nad ei peaks ise siis vastutama. Nad varjavad, peidavad nende kõrges ametis olevate poliitikute tegusid, samuti äh, luureasutuste äh, tegusid, kes osalesid selles äh, inimröövi ja piinamise programmis. meie ülesanne on seda neile ütelda. sest see kõik Itaalias juhtus ja ka teistes riikides juhtus. Carlos Coelho ja mina olime esimese missiooni liikmed kahe tuhande seitsmendal aastal Rumeeniasse ja me tulime tagasi ja me olime täiesti veendunud, et äh, Rumeenia võimud valetasid meile. mõned öö, äh, ütlesid, et nad ei usu üldse, nad tõid välja igasuguseid vastuolusid, ma mäletan seda luuremeest, kelle me lõpuks leidsime ja kes meile tegelikult ka ütles, rääkis nende imelikude lendude kohta ja ja Konstantsas selle salajase vangla koha meile kätte näitas. Rumeenia kolleegid ka minu poliitilises parteis, äh, siin rahva parla- või Euroopa Parlamendis Nad ei, lõpetasid selle eitamise. tul-. ning lähen Portugali tagasi ja see on väga oluline seoses sellega, mida mida professor Gill meile ütles, miks ja kuidas Poolas vali, CIA valis välja selle sõjaväeluure just sellepärast oma partneriks, et nende üle demokraatlik järelevalve ei kehtinud. Portugalis ei ole öö, äh, äh, mitte ainult salateenistus, vaid ka sõjavägi. ja, äh, ja ka selles raportis, mille me tegime seoses nende lendudega, mis üle Portugali või läbi Portugali lennujaamade käisid meie sõjaväelased olid ju äh, mängus seal, ei olnud tsiviillennud, olid ka sõjaväelennud. see tähendas seda, et tegemist oli äh, kaasosal-, osalusega muidugi ja mitte ainult luureteenistuste äh,, vaid ka sõjaväe äh, osalusega ja see on täiesti häbiasi. ma ja see ja see ja ma, mul õnnestus seda äh, avalikuks teha omaenda partei vastu taas, et valitsus, minu, minu parteist olev eh, eh, esindajatega valitsus eh, seda tegi. ei saa siis eitada, et selline vastutus kõige kõrgemal tasemel on olemas. tänan, kolleegid. alguses oli sõnasoovijaid vähem, nüüd on veel rohkem tulnud juurde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 tegid äh, luure keskagentuuriga Poola luureametivõimud koostööd, ütlesite teie seoses äh, nende kinnipidamiskeskustega, aga milles lasub probleem? minu meelest see, et me äh, kraabime siin ainult pinda nendest asjadest rääkides. me ütleme justkui, et valitsused oleks võinud midagi teha, oleks võinud avalikustada tõe. tuletagem endale meelde, et aastal kaks tuhat kaheksa Poolas toodi sisse Äh, prokuröri sõltumatus, prokuratuur on nüüd täiesti sõltumatu valitsusest, enne seda oli nimelt nii, et justiitsminister oli ühtlasi ka peaprokurör. nüüd on need kaks äh, ametit äh, lahku loo-, löödud ja nüüd on prokurör siis, peaprokurör täiesti sõltumatu ja tegelikult saab väga palju kriitikat ka valitsuse liikmete poolt nüüd äh, see, et poliitikud mõjutavad prokuröri tööd, äh, on tõesti väga piiratud täna Poolas ja see on väga hea. aga minu küsimus härra Spatarole, kuidas teie sellele läheneda, kas te lähenete, kas te, on hea, et prokuratuur on täiesti eraldiseisev poliitikast või ei? ma räägin sellest konkreetsest ülesannete jagamisest äh, selleks, et poliitikal ei oleks Äh, peaprokuröri tegevuse üle võimu või mõju. ja teine küsimus proua Singile. nagu ma ütlesin, äh, Poola käitus äh, vastavalt Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendile, ma ütlesin seda varem, me avasime uurimise ja lisaks sellele maksime välja ka rahalise hüvitise umbes sada miljonit eurot, kui ma ei eksi. aga ma ei tea, kas te kas teile on teada, kas Poola maksis selle summa välja või ei, kas see hüvitis kui selline maksti äh, sellele kodanikule, kelle nõunik teie olete, välja või ei? ja teine asi, praegu on uurimine siis käivatud Poolas, härra Al-Nashri juhtum, selle uurimise põhjustas ja vastavalt äh, võimude lahususe põhimõttele Montesquieult juba äh, on äh, kohtud ju täiesti sõltumatud äh, ja käimasolevat menetlust üldiselt ei kritiseerita. jah, need menetlused on pikad, kohmakad, aega võtvad, aga nii nad lihtsalt on. praegu on äh, pall siis kohtuväljaku poolel, nemad tegelevad selle asjaga, nüüd on asi nende kätes ja nemad peavad selgitama olud. meie poliitikutena ei saa ju siin sekkuda, sest et see tähendaks ju seda, et me läheme kohtute sõltumatuse põhimõtte vastu, aitäh. Thank you, thank you for being brief. suur tänu, et ka lühidalt tegite. järgmisena härra Voit. jaa, tänke. Äh, aitäh, härra esimees. minu küsimus oleks härra Spatarole. Te ütlesite, et juba üks arvamuspalve on esitatud selle kahe, nende kahekümne kuue LK agendi poolt äh, ja ma sooviksin teada, et kuidas siis saab anda sellisele isikule armu, kes on inimesi piinanud ja neid röövinud ja need kakskümmend kuus LK agenti, kes on USA kodaniku, kuidas te neid saite Itaalias süüdi mõista? sellepärast, et äh, täna siin kinnitati, et USA äh, president on äh, neile kehtestanud puutumatuse, nimelt äh, kõigile nendele isikutele, kes osalesid äh, röövimistel, kinnipidamistel ja, ja piinamistes, kuidas te saite neid inimesi mm, süüdi mõista, kas nad olid kohal, kas toimus kuulamine, kas oli võimalus seda edasi kaevata? Uh, proua Intvelt. Uh, suur tänu. teen lühidalt. tahaksin tänada härra Spatarot kogu selle tehtud töö eest nii paljude aastate jooksul ja tänan ka proua Singi tema poolt tehtava eest. esimesena küsimus härra Spatarole. me taotlesime CIA agentide väljaandmist, mis Itaalias, kes nüüd Itaalias süüdi mõisteti ja nüüd on selline olukord siis käes, kus võib-olla nad pääsevad, kui nii võib öelda. see ongi väga huvitav areng, aga Euroopa Liit ja liikmesriigid näivad olevat palju rohkem varmad inimesi välja andma USA-sse kui vastupidi. äkki peaksime ka seda küsimust vaatama ja kohtunikud peaksid samuti seda küsimust va vaatama. Hollandis oli üks hiljutine juhtum, mida ma ka eile nimetasin, kus kohtunik keeldus välja andmast üht noort meest, keda kahtlustati Ameerika Ühendriikide poolt terrorismis või ettevalmistusel, terroristlike tegude ettevalmistamisel eh, ja öeldi, et eh, see noor mees ei saa õiglaselt kohtupidamise osaliseks Ameerikas ja teda ohustab ka surmanuhtlus seal nii et kas on kohtunike ringis äh, ka mingisugune ühine arusaam sellest, kuidas me USA poolt esitatud väljaandmistaotlusi käsitleme ja vastupidi ka, kas on näiteks Ameerika Ühendriikides äh, kohtunikke, kes on selle kohta midagi teinud? ja teiseks, Anna Koomese üleskutse meile endile põhimõtteliselt me alati ka ei käi oma sõnade järgi, mida me siin räägime Euroopa Parlamendis täna või homme me hääletame ühe uue resolutsiooni üle selles küsimuses, mida me täna räägime siin läbi ja mulle tundub, et need fraktsiooni esindajad siin ei hakka hääletama vastavalt sellele, mida me siin räägime, kui me vaatame eh, seadusi, mida me siin ise vastu võtame, ei ole tegelikult ka kooskõlas sel, nende avaldustega, mida me siin täna oleme teinud. kas me oleme kooskõlas oma sõnade, oma põhimõtete, oma väärtustega äh, või võtame vastu seadusi, mis on ikka põhiseaduslikult pädevad või äh, ühelt poolt siin on meil see, need deklaratsioonid, aga läh-, ja lähme koju, oleme iseendiga väga rahul ja siis võtame ikka vastu seadusi, mis ei ole kooskõlas sellega, mida me siin räägime äkki kui me täna õhtupoolikul hääletama hakkame, igaüks peaks väga tõsiselt järele mõtlema öö, selle üle, missugused on meie parteide programmid ja südametunnistus ja siis hääletama vastavalt sellele. härra Šogorjev. suur tänu. vabandan, et ma ei saanud kogu arutelu ajal siin kohal olnud, ma pidin teises komisjonis hääletamas käima aga tahtsin vastata proua kol-, proua Komešele, kolleegile. Rumeenia endine salateenistuse juht, kes tollal, kahe tuhande kolmandal aastal härra Talpas oli siis ametis, tema oli siis presidendi julgeolekunõunik, tema kahe tuhande neljateistkümnendal aastal võttis omaks selle ja on poliitikuid äh, ikkagi Rumeenias, kes püüavad eitada seda. tema võttis omaks ka selle, et tegemist oli ajutise kinnipidamisega äh, ja ta püüdis selgitada ka neid asjaolusid, see oli pisut enne seda, kui äh, saadi NATO liikmeks, nii et võib-olla siis käituti pisut paremini, on siis niiviisi, et me käitume pisut paremini siis äh, äh, inimõiguste küsimuses, enne kui me Euroopa Liidu liikmeks saime ka. võib-olla üks väike märkus ka kuni kahe tuhande kolmanda aastani meil oli päris palju äh, jõupingutusi tarvis teha, et tollasele presidendile selgitada, et holokaust oli tõesti olemas ja Rumeenia võttis ka osa, sest tema kuni kahe tuhande kolmanda aastani eitas seda. ja, ja veel väike kommentaar inimõiguste kohta Rumeenias. see ei ole ikka veel mingi prioriteet, võin teile seda ütelda omast kogemusest sest ma olen olnud, olen ähm, rahvusvähemuse esindaja Rumeenias. suur tänu, see on kõik. suur tänu ja lõpuks veel äh, härra Lopes Aguilar, palun. mul on lühike küsimus mm, seoses sellega, et, ähm, et tahaksin minna sügavuti nende panelistide hinnangutega siin päris vähe on neid kohtuasju olnud, härra Spataro, mainisite seda ka. Äh, meil on jah, järelevalve, parlamendi järelevalve, kohtulik järelevalve ja muidugi see kõik ongi õigusriigi põhimõtete kohaselt, aga see äh, kohtuasjade arv, mis on äh, algatatud seoses nende juhtumitega, kinni, ebaseadusliku kinnipidamise ja röövimisega ja CIA Ähm, tegudega ja liikmesriikide kaasosalisega, neid juhte pole olnud palju. kuigi me oleme siin kõvasti kära teinud Euroopa Parlamendis, tuleb meil siiski möönda, et avalikkuse reaktsioon Euroopa liikmesriikides on üsna piiratud olnud, väga piiratud isegi. mingi palju kära ei olnud sellest asjast see, mida teie teate seoses nende väheste kohtuasjadega, siis mis teie arvates on kõige asjakohasem neist seoses sellega, mis puudutab äh, selle reaktsiooni või vastuse kvaliteeti? minu meelest see Itaalia juhtum on üsna märkimisväärne, aga ma tahaksin kuulda teie oma hinnangut nende kohtuasjade kohta ja nende äh, Äh, võrdleva analüüsi kohta, mis siiamaani on olnud, see on siis küsimus härra Spatarole, tänan. suur tänu. palun siis kolleegid äh,, härra Spataro, proua äh, Sing, vastake viie minuti jooksul kumbki nendele küsimustele, kui te saaksite. või natukene rohkem. palun vastake, millistele küsimustele te soovite vastata ja kuulakem siis teie tähelepanekuid selle kohta, mida me rääkisime. ma loodan, et äh, mu vastus ei ole liiga kaootiline. küsimus selle kohta, äh, kas äh, prokurörid ja kohtunikud on täiesti sõltumatud äh, Äh, valitsusest, jah, muidugi, sada protsenti, mul ei oleks midagi selle vastu. aga Itaalias on meil parasjagu käimas sellekohane vaidlus või arutelu. alati on inimesi, kes ei taha, et kohtunikud ja prokurörid oleksid sõltumatud. Mussolini aegadel, neljakümnendatel aastatel, Mussolini tuli tuppa kus äh, kohtunikud äh, pidasid äh, alustasid kohtuaastat ja kohtunikud ütlesid Mussolinile, et teinekord riigikaitse peab olema tähtsam kui seaduslikkus. tänapäeval on selge, et kohtunikud peavad uurima korruptsioonijuhtumeid, keskkonnakatastroofe, mida iganes, pidades silmas ka majandusasju äh,. nagu praegu oleks nii, et majanduskriis siis kuidagi reguleeriks äh, kohtunike tegevust ka. aga meie seaduses on kolm väga olulist sätet. esiteks, Itaalia prokuratuur on täiesti sõltumatu Mm, mm, kohtunikest, äh, prokuröridel äh, toi-, prokurörid saavad ametisse eksamite ja konkursi korras ja ministrid ei saa mingisugust mõju avaldada, kui ministrid püüaksid mulle õpetada, mida tegema te peaksin, siis ma annaks nad lihtsalt kohtu alla. Äh, sellepärast, et seadus annab mulle tagatised vastavad. teiseks, kriminaaluurimised Itaalias on kohustuslikud, siin ei ole midagi valida. ma ei saa näiteks valida, et kas algatada kriminaalasja ühes asjas ja mitte teises asjas, lihtsalt sellepärast öö, seadus on seadus. ja lõpetuseks, ja selline süsteem tekitab olukorra, kus öö, politsei allub prokuratuurile, mitte siseministeeriumile, aga kaitseministeeriumile. Äh, ja kõik vastutavad kohtu ees, nii et jällegi on tagatud meie sõltumatus. ja muidugi sõltumatus ei ole abstraktne väärtus, sellepärast on meil väga kõrgelt välja õpetatud kohtunikud ja prokurörid Äh, Itaalia kõrgem kohus kritiseeris vägagi põhiseaduslikku kohut, sest nad tahtsid välistada just nimelt seda võimalust, et me saaksime riigisaladuse küsimusi uurida ja härra Coelho küsimus, mis puudutab sõltumatust, muidugi kohus peab olema sõltumatu. Te ütlesite, et parlamendil on samuti mm, siin vastavad äh, volitused. ma räägin oma taustast lähtudes prokurörina, mitte poliitikuna, aga need uuringud, mida siin mainiti, kui te vaatate näiteks soovitust number kaks, see näib olevat kooskõlas sellega, mida mina ütlesin vastavalt menetlusele artiklis seitse, kui on tegemist tõsise riskiga, et liikmesriik rikub artikli kaks õigusi või on tegemist sellise rikkumisega, siis praeguses süsteemis on võimalus ka vastav menetlus algatada. aga muidugi see tähendab, eeldab seda, et on võimalik uurimist läbi viia, kuidas neid uurimisi läbi viia, kas me räägime siin rikkumismenetlusest või kui me räägime siin sellest, et, et on äh, väärtuste rikkumise risk, aga loomulikult on hea, et parlamendil oleks ka laiemad uurimisvõimalused. me ei taha, et see asi oleks kuidagi kaheti mõistetav. kahjuks mul ei ole detailselt võimalik asja siin äh, selgitama hakata, aga arvestades seda, mida mina tean, siis jääb mulle mulje, et tegelikult ruumi tegutsemiseks on. siis see armu andmise küsimus viiendal aprillil kaks tuhat kolmteist Giorgiano Napolitano andis äh, Joseph Romanole armu, kes oli ainuke nendest kahekümne kuuest LKA agent, äh, ainukene, kes ei olnud LKA agent, tema oli lennujaama turvamees, kus need lennukid sõitsid ja armuandmist põhjendati pressiteates, väga hoolikalt sõnastatud pressiteates, mille peaprokurör äh,, Milano prokurör või tähendab, mina Milano prokurörina olin selle vastu olnud, aga justi-, justiitsminister seda ei kaitstud, kaitsnud ja siis viidati Itaalia ja Euroopa Liidu tavadele, mis olid siis kooskõlas äh, õigusriigi põhimõtetega, aga mainiti ka neid eriolukordi, mille, mis kehtisid tol ajal, kui see kohtuotsus tehti. ma ei hakka teile neid detaile, keerukaid detaile selgitama, aga põhimõtteliselt oli nii, et riigi peal on õigust äh, tuleb ju austada, kuigi palju kriitikat õigusekspertidelt tuli selle kohta, et riigipea oma võimu õigesti ei kasutanud. teiste kohta ma ei oska öelda, kui palju talle veel armu anti, aga prokuratuur äh, siin voli ei oma ega otsustusvõimet ei oma. prokurör võib küll negatiivse arvamuse anda, aga lõpuks riigipea otsustab. ja siis Te mainisite ka kohtusüsteemi tegutsemist Itaalias. mis see viimane küsimus oli äh, seoses ühe kohtuasjaga? kas seda, küsige uuesti. see puudutas siis neid äh, LKA agente, kes on USA kodanikud, et kas nad olid äh, kohtumenetlusel kohal, kas neid kuulati üle või mitte, kuidas see toimis? jaa, see on väga tähtis asi. juba varem ma ütlesin, et diplomaatiline puutumatus, äh, viiele diplomaatilist puutumatust ei antud aga kas neid, kas nad kohal olid kohtu ajal? olukord on selline Itaalias, et kui on tõendeid selle kohta, et see eh, isik, kes ei ole kohal, on teadlik sellest, et kohus toimub ja tema kaitse on tagatud, siis võib niimoodi kohut ka pidada ilma selle isiku kohal olemiseta. muidugi eh, mõned on meelega jäänud kõrvale see on ka täiesti arusaadav. ja advokaadid on kohal. proua Intvelt äh, küsis äh, väljaandmise kohta. selle kohta nii palju. me palusime, et minister tagaks kõigi kahekümne kuue väljaandmise. aga meie süsteemis on nii, et minister võib ka keelduda selle taotluse täitmisest ja väidetigi, et ei ole tarvis seda. see oli kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. üks nendest kohtualustest sai üheksa aastat vangistust karistuseks. isegi kui äh, tal oleks äh, kohust äh, või karistust vähendatud, oleks ta kuus aastat ära istunud äh, me saatsime kõik vajaliku info, äh, loomulikult küsimus on siin poliitilistest valikutest, suhetest, äh, meil on ka kahepoolne leping USA-ga või mitmepoolne leping õieti, kus kodanikke on võimalik välja anda. jah, on Itaalia kodanikke välja antud USA-le, aga ma ei saa teile ütelda seda, et kas äh, siin oli tugevat survet avaldatud mm, või mitte, selleks et seda arutelu vältida sellise taotluse osas taas äh, peituti riigisaladuse taha. ühel juhul oli nii, Oren, on tal? mõned äh, inimesed saadeti tagasi näiteks Hispaaniasse, kus äh, kohtus viidi läbi uurimine mitte Äh, alamkohtu astmes ja nii edasi, nii et need äh, praktikad olid väga-väga erinevad. Äh, samamoodi näiteks Šveitsiga, ka Šveitsist lendasid need lennud üle, käisin ka Saksamaal, ühesõnaga igal pool, kus oli vaja uurimisi läbi viia, käisime me läbi, aga mitte kusagil tegelikult protsessi ei olnud viidud lõpule, mitte kusagil mitte kedagi süüdi ei mõistetud Itaalias äh, kõik, mis me pidime ette võtma, me ette ka võtsime, Itaalia on ainus riik, kus seni on viinud äh, see protsess ka inimeste süüdimõistmiseni. Äh, väga paljud isikud aga ei ole kursis toimunust kui te inimestega räägite, siis äh, üldiselt nad neid uurimisi ei ole järginud äh, ja üsna kiiresti inimesed lahterdatakse terroristide hulka ja ei olda ka huvitatud siis nii palju sellest, et nende inimeste kohtlemist uurida. minu meelest on demokraatias aga täiesti äh, arusaamatu, isegi kui tegemist on terroristidega, ei saa me maha vaikida nende luurekeskkonnagentuuri poolsete sammude tõsisust, meie oleme demokraatiad ja peame seda demokraatiat äh, alal hoidma. inimeste röövimine, piinamine, äh, see on ka Feinsteini raportis selgelt kirjas, see ei teeni mingit eesmärki, isegi kui ta eesmärgi teeniks, ei saa me seda toetada. Äh, see annab ainult legitiimsed ähm, aspektid terroristlikele rühmitustele, millest nad lähtuvad, suur tänu I... suur tänu, olen nõus härra Spataro suurepäraste tähelepanekutega. vastuseks sellele küsimusele, mis esitati minule seoses, seoses härra Al-, Al-Naši versus Poola juhtumiga, see on tõsi, Poola valitsus äh, püüdis, äh, esitas ka edasikaebuse, aga see lükati tagasi, nii et nüüd on kohtuotsus jõustunud veebruaris kaks tuhat viisteist, see toimus õige on ka see, et maksti Poola valitsuse poolt kahjutasu, aga rõhutaksin veel kord, et, et siin me räägime kõige hullematest Euroopa konventsiooni rikkumistest ja rahvusvahelise õiguse rikkumisest. piinamine on täielikult seadusega keelatud ja me teame, et härra Nasrit äh, näiteks Poolas äh, anti eh, mängult kohtu alla, tema peale osutati püstoliga ja nii edasi. ja teda piinati niimoodi, et tema käsivarred peaaegu tulid liigestest välja ja räägiti ka sellest, et tema eh, ema seksuaalselt kuritarvitati Poolas ja nii edasi. ja senati raport kombineerituna selle teabega, mis me eh, härra Mam-, Hammerbergi, endise Euroopa Nõukogu Äh, komisjoni esimehega äh, esi, esimehe poolt esitati, selgub, et härra al-Nashri pidi tõepoolest kannatama väga koledate äh, piinamismeetodite all rektaalne toitmine. inimene pannakse näoli maha niimoodi, et nägu on maa, pea on allpool kui rind ja siis söödeti teda tagantpoolt ja sellist tehnikat on LKA poolt kasutatud käitumisliku kontrolli meetodina eh, ja ilma mingisuguse meditsiinilise vajaduseta. ja taaskord rõhutaksin parlamendile, et me räägime siin väga-väga koledatest rikkumistest, inimõiguste rikkumistest ja nende rikkumiste raskus nõuabki seda, et viidaks läbi tõhus uurimine ja ja kahjutasu maksmine, muidugi see on ka öö, vaja teha, sellepärast et kohus seda nõuab, aga see ei, ei ole piisav selleks, et, et, et öelda, et, et nüüd sellest jätkubki, lõpuks peab ju keegi ka vastutama, sest vaid see lõpuks, kui räägitakse ära tõde selle kohta, mis juhtus ja kes vastutab vaid ainult selle kaudu tagatakse, et niisugused juhtumid mitte kunagi enam ei kordu. suur tänu, äh, kolleegid, viimase koosseisu ajal äh, viidati väga äh, olulisele uurimisele, mis puudutas CIA erakorralisi vanglaid ja kinnipidamisi ning see uurimine ja selle tulemused äh, tuleb ka esitada äh, senati komisjonile ja see on väga raske töö. täna me tegime äh, osa sellest tööst ära ning tahaksin kõiki tänada, kes aitasid sellele kaasa ka täna hommikul. tänan ka liikmeid sõnavõttude eest, väga distsiplineeritud ja heade sõnavõttude eest tegemist on väga tundliku, vastutund-, vastuolulise teemaga ning mul on hea meel tõdeda, et oleme oma kohust täitnud seoses sellega, kes peab vastutama ja Euroopa Liidu poliitika küsimustega tegeldes, et kõik sõltuks ikkagi õigusriigi põhimõtetest, see on väga oluline. koordinaatorid, kogu komisjon Äh, jätkab seda tööd ja tahaksin eriti tänada kõiki, kes täna tulid siia kohale, samuti ka sidusrühmade esindajad, kes selle tööga on tegelenud koos meiega. suur tänu, kolleegid, tänase hommiku eest, et võtsite osa meie kuulamisest, suur tänu. Peccato, peccato non ci sono italiani parlamentari. Um, uh, There are no Italian. No, no, Mr. Spataro, you, you are wrong. Härra Spataro, äh, te eksite. meil kantakse ka see Eh, istung veebis üle, nii et itaallased kindlasti vaatasid teid ja vaatavad teid ka praegu. Eh, kõik need vaatavad teid siis ekraanilt kusagilt, sest eh, veebiülekanne toimub ka. palun vabandust. isegi võib-olla härra Faber vaatab. I'm sorry to say there are more people watching on the computer kindlasti arvutid, aga vaatajaid on rohkem kui siin kohapeal. see on see tänase maailma tõde. suur tänu. Colleagues, if you are going to stay, we are going to just lugupeetud kolleegid, kui te jääksite siia, me jätkame järgmise poole tunniga mis on väga väärtuslikud, nii et meil on veel päevakorrapunkt number üksteist. nii et äh, meil on päevakorrapunkt üksteist kella kaheteistkümnest kuni kaksteist kolmekümneni ühtne viisavorm. me oleme küll palju tööd teinud, aga me peame edasi liikuma ja mul on hea meel näha, et meie raportöör Silvia Ivon Kaufmann on siin, hea, aitäh, et äh, siia tulid. siin meil on komisjoni ettekanne ja see puudutab äh, siis määruse parandamist, mis puudutab äh, lihtsalt viisavormi ning praegune viisakleebis, mida on kasutatud kahtekümmend, mida on juba kakskümmend aastat, siis see on tuvastatud, et seda on väga palju võltsitud ja seetõttu uute turvaelementidega uus kleebis tuleb käiku. ja ma paluksin, et raportöör proua Kaufmann sõna võtaks, palun, Silvia. ja restjärgmisena. suur tänu. suur tänu, Claude, härra esimees. Te juba mainisite seda, et juba kakskümmend aastat on meil olnud üsna viisavorm ja see lähtub siis ähm, Schengeni ähm, koostööst ja siis ka hilisemast määrusest äh, kuusteist kakskümmend kolm kord üheksakümmend viis ja seal siis äh, nii liikmesriigid kui ka Schengeni riigid Island, äh, Liechtenstein, Šveits leppisid kokku ühtses viisavormis ja see määrus, mis käsitleb ühtset viisavormi seda on kaks korda äh, muudetud kahe tuhande teisel ja kahe tuhande kaheksandal aastal ning need muudatused käsitlesid just turvastandardeid, äh, mis puudutas siis numeratsiooni kohandamist, fotode lisamist äh, selleks, et see vorm oleks siis kooskõlas ka VIS-süsteemiga. niisiis ähm, algus äh, aastaks on meil aasta üheksakümmend viis ja ja see on ka komisjoni ettepaneku taustaks, et paraku sellest ajast peale on mõningates liikmesriikides leitud ähm, vägagi hea kvaliteediga äh, võltsinguid. ja kui viisavormid ei ole võltsimiskindlad, siis me peame ka kaaluma seda, kuidas me saaksime võidelda pettuse ja võltsimise vastu niisiis kahe tuhande üheksandal aastal loodi ka alakomisjon, mis pidi uue eh, vormi välja töötama ja kuus aastat eh, käis see komisjon koos ning nüüd on meil olemas see eh, uus vorm, kus on ära toodud ka uued turvaelemendid, see on ehm, sama paber ja siis ühtne vorm. ma detailidest ei lasku, aga ma räägiksin ainult mõningatest küsimustest. kõigepealt, miks siin ei tehta ettepanekut uue määruse jaoks, sest ähm, põhimõtteliselt kui tegu on kolmanda muudatusega, siis tavaliselt tehakse me ettepanek uue määruse kohta ja siin komisjon teeb ettepaneku sellest äh, loobuda, sellepärast et äh, kõige olulisemad äh, muudatused on komisjoni rakendusmääruses sees, nimelt mis puudutab siis tehnilisi kirjeldusi, ja nendes rakendusmäärustes pannakse siis need tehnilised kirjeldused ähm, kirja ja need on salastatud. komisjon teeb ettepaneku, et üheksa kuud peale määruse vastuvõtmist ähm, jõustuvad uued tehnilised ähm, kirjeldused ja samaaegselt äh, siis üleminekuperioodil need vanad viisavormid säilitavad kehtivuse kuueks kuuks ja see ajakava ettepanek on komisjoni poolt ka hästi põhjendatud, et ühelt poolt me peame kiiresti tegutsema, kui me soovime eh, võltsimiskindlaid viisavorme väljastada, aga teisalt liikmesriikidel peab olema ka piisavalt aega, et eh, ettevalmistusi teha ja veel üks viimane punkt, mida sooviksin mainida. praegu on meil olukord, mis ei ole päris selge, et kas Ühendkuningriik, Taani, Iirimaa osalevad või mitte. seni kõik ähm, Euroopa Liidu riigid ja pluss nimetatud Schengeni riigid on ähm, liitunud ühtse viisavormiga ja ma loodan, et ka need äh, kolm mainitud riiki edasi osalevad teistes viisavormides, sellepärast et äh, peale seda, kui meil on olnud nii kaua ühtne viisavorm, et me hakkame nüüd äh, kasutama erinevaid viisavorme, nii et ma loodan, et kolm liikmesriiki ka vastava otsuse langetavad. ja nüüd viimase punktina mina leian, et äh, Euroopa Parlament peaks komisjoni ettepanekut toetama, ma näen, et siin tuleb kiiresti tegutseda ja ma usun, et see meil tavamenetluse raames ka mm, õnnestub, et me saame võimalikult kiiresti selle ettepanekuga edasi minna. aitäh, Silvia. ja nüüd äh, komisjoni ettekanne, palun. aitäh, esimees. aitäh ka proua raportöörile, ta tegelikult juba võttis mul sõnad äh, suust. veel paar täiendavat märkust minu poolt, kui lubate tõepoolest, juba aastast kaks tuhat üheksa artikkel kuus komis-, komisjonis, Euroopa Komisjoni juures ähm, me oleme arutanud uut ühtset viisavormi, seda kleebist, ja eelmisel aastal me natukene kiire, kiirendasime nende tööde tempot, sellepärast et liikmesriikides öö, ähm, tuvastati väga hea kvaliteediga võltsinguid ja tegime selle ettepaneku selleks, et võidelda nende uute võltsingute vastu ja raportöör juba mainis, et ähm, me, meil on ettepanekus ka suhteliselt lühikene rakendusaeg. veel üks ähm, tehniline märkus. Te ettepanekust ka näete, et me oleme näinud ette juba kaks meedet, mis, mis võib-olla alles järgmise komisjoni otsusega jõustuvad, nimelt kui liikmesriigid lepivad kokku või leiavad, et see on vajalik, et oleks vaja ka teises faasis triipkood lisada, nii et see ei ole praeguse ettepaneku äh, element, aga võimalus on, et et hiljem lisatakse ka äh, triipkood ja siis ka trükitav kinegramm, ka seda hakatakse kasutama, ka see ei ole praegu ettepaneku element, et siis me saaksime vähemalt kiiresti tegutsema hakata, kui uued võltsingud peaksid välja ilmuma ja äh, üks äh, lühike kommentaar ka selle kohta, miks me endiselt äh, teeme ettepaneku, et see viisavorm oleks paberkandjal, sest kuna meil on nüüd ju ka VIS süsteem ja mm, sellele saavad juurdepääsu ähm, kõik riigid, nagu te arvatavasti teate, siis riiklikud D-viisad mis piirduvad siis viibimisega liikmesriigi territooriumil, need ei, nende andmeid ei sisestata äh, VIS-süsteemi ja seetõttu me leiame, et praegu on veel liiga ennatlik, et äh, paberviisa äh, kleebisest loobuda ja seetõttu on praegu veel vajalik teha ettepaneku uue viisakleebise kohta mõne aasta pärast, kui kui ma arvan, et oleme näinud, et viisasüsteem, viisa infosüsteem äh, hästi toimib ja on ennast tõestanud, siis ähm, selleks ajaks me võime siis ka kaaluda seda, et äh, viisasid hakatakse säilitama ainult elektroonilisel kujul, aga hetkel komisjon leiab, et äh, sellise sammu võtmiseks on veel liiga vara. ma arvan, et äh, sellega ma võin oma ettekandega lõpetada ja kui küsimusi on, siis hea meelega neile vastan, aitäh. aitäh, meil on üks variraportöör. kolleeg Servaama, palun. aitäh, esimees, aitäh komisjoni esindajale, aitäh ka proua raportööle tegelikult mul midagi väga erilist öelda ei olegi, ma lihtsalt soovin oma kohustust siin täita ütleb härra Sarvamaa. ma sooviksin tänada raportööri tehtud töö eest ja väga lühidalt paar märkust. ma nõustun sellega, et tuleb kiiresti tegutseda just nimelt sellepärast, et nii palju kõrgekvaliteedilisi, ka kõrgetehnoloogilise kvaliteediga äh, võltsinguid on leitud ja osaliselt samal põhjusel ma nõustun ka selle põhjendusega, mis on selle, seotud sellega, et, et me kaldume kõrvale reeglist, et me ei tee, et ei tule uut määruse ümbersõnastamise ettepanekut, nii et ma olen nõus komisjoni ettepanekuga selles osas. see ei avalda mõju ka eelarvele, nagu ma näen äh, nii et ma ei näe, et miski takistaks seda suhteliselt kiiret äh, menetlust parlamendis. ja ma arvan, et see kuuekuune tähtaeg on tõesti piisav ettevalmistuse tegemiseks ja rohkem lisada ei ole. Äh, aitäh, Silvia, kas sa soovite midagi veel lisada? ma sooviksin veel kord komisjoni esindajat tänada tema kommentaaride eest. see, tema märkus, et miks meil on kleebised endiselt paberkandjal, et see on tõesti väga oluline argument, mida selgitati ja millega me peaksime arvestama ning ma arvan, et see on hea, et komisjon on kaalunud ka neid võimalusi, mis on seotud lisatehnoloogiliste ähm, lahendustega, näiteks trükitav kinogramm ähm, ja triipkood, nii et need on head võimalused ja suur tänu teie ettepaneku eest ja me peaksime selle teemaga tõesti kiiresti edasi menetlema. aitäh, Silvia, Ivon ja aitäh, et äh, olid ka siin kuulamise lõpus ähm, kohal, et me saime selle küsimuse veel läbi arutatud, meil on väga palju tööd ja seetõttu on väga oluline, et me päevakorraga edasi liiguksime. niisiis, nagu ma ütlesin, täna hommikul siit järgmine koosolek algab kell viisteist kolmkümmend ja mitte kell viisteist ja vastav email on ka saadetud teile büroodesse, aitäh!